kallid kolleegid, palun lõpetagem nüüd lobisemine ja istume oma kohtadele, alustame oma tänast koosolekut. täna päevakorrapunkt number üks, päevakord on äh, kinnitatud äh, ja tundub, et muud midagi ei ole kellelgi öelda peale selle, et homme on Prantsusmaal streik seoses äh, uue pensionireformiga ning sellega seoses üks meie kolleegidest ei saa oma programmi esitada. päevakorrapunkt number kaks, koosoleku protokolli kinnitamine. koosolek kinnitati, ma ei ole vastulauseid saanud, nii et see on vastu võetud. punkt kolm. juhataja teadaanded sooviksin pöörata teie tähelepanu EBSCO komisjoni kohtumisele, mis toimus äh, seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal mail ning mis äh, võttis vastu sotsiaalse kaasatuse osas otsuseid, äh, võttis vastu otsus vaesuse vähendamise osas, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia osas, et kakskümmend miljonit inimest saaks vaesusest välja rabeleda. ning äh, see otsus kinnitati ka viimasel Euroopa Ülemkogul, nagu te ilmselt seda juba teate. ning äh, sellele lisaks sooviksin öelda, et kui me eile kohtusime Belgia eesistujatega, selle meie komisjoni esindajatena ja eh, siis eh, tööhõiveminister nõustus eh, triloogi kolmepoolsete läbirääkimiste pidamise mitteametliku kolmepoolsete läbirääkimiste pidamiseks, see puudutas siis tööhõive suuniste paikapanemist ning oleme kontaktis selleks, et need kolmepoolsed läbirääkimised toimuksid kohe pärast komisjoni hääletamist, kuna kavatseme seda eh, seda täiskogul hääletada esimesel eh, septembrikuu täiskogul, siis oleks hea, kui me selleks ajaks oleks suutelised juba nõukoguga kokkuleppe sõlmima. ja sooviksin teatada, ka seda, et Euroopa Parlamendis toimub reedel ABN-i võrgustiku raames seal toimub kohtumine seoses vaesuse vähendamisega. meeleavaldus on see. ja nagu ma ütlesin, et me ja nagu tavaliselt meie komisjoni koosolek kantakse üle veebstriimis, nagu ikka. meie päevakorras on nüüd käes punkt number neli. annan nüüd sõna aseesinaisele ja kolleegile proua Figuereidule, kes räägib miinimumsissetuleku rollist võitluses vaesuse vastu ja sotsiaalse kaasatuse edendamise eest Euroopas. ning teil on sõna, proua raportöör Muito obrigada, senhora president. E como... ma tänan, proua esimees. Trabalho eh, com representantes de diversos. me oleme teinud ära väga paljude fraktsioonidega koostöös selle raporti koostanud. see tähendab siis saadikuid ja saadikute assistente kokkuvõtteks olime suutelised kompromissmuudatusettepanekuteni jõuda. kuid eh, kõik ei toeta neid kompromissmuudatusettepanekuid. ning eh, mõned kokkulepped on läinud ülevaatamisele. väga palju on tõlkevigu, seda nii muudatusettepanekutes kui ka erinevates keeltes, isegi kompromissmuudatusettepanekutes. Need tõlkevead raskendavad, äh, raskendavad väga meie töö tegemist ja ma olen tõesti täheldanud väga paljusid vigu ka minu enda äh, ette, muudatusettepanekutes ja kompromissmuudatusettepanekutes hääletusnimekirjas näete mõningaid selliseid muudatusettepanekuid, mida on, mille eesmärgiks on tõlkevigu parandada. ja kõige tavalisem, eh, tavalisem eh, viga, eh, viga on, on segamini ajada keskmine sissetulek ja ja mediaantulu. me räägime ja siin me räägime riikide, eh, riikide mm, keskmisest sissetulekust ja mediaansissetulekust. ja miinimumsissetulekust, miinimumsissetulek on kuuskümmend protsent, on, on keskmisest sissetulekust kuuskümmend protsenti. ning on selliseid küsimusi, mis on seotud väga delikaatsete küsimustega meie komisjoni jaoks. siin räägitakse näiteks, eh, siin on vigu ka selles osas, millist tüüpi võrdsusest, millist tüüpi tööst me räägime, millist tüüpi vaesusest me räägime ning eh, need on võimel-, neid termineid on võimalik erinevalt äh, tõlgendada erine keeltes, erinevates keeltes ja see tähendab, et tõlkevead raskendavad äh, veelgi tõlgendamist. ja häda on ka selles, et vead ei ole samad. on selliseid keeli, millest mina sõnaga aru ei saa ja neiski on kindlasti vigu, nii et kui te näete tõlkevigu kusagil, äh, keeltes, eh, mida mina ei oska, palun öelge seda, et me saaks need vead parandada, see on väga tähtis. see peaks, see on oluline selleks, et meie ettepanekud parandada ja kompromissettepanekuid parandada. see ja eh, hea tõlge piisab, on piisav vahel selleks, et, et meie muudatusettepanekut toetataks. väiksest veast piisab ja kui viga on sees, siis võidakse näiteks vastu olla ettepanekule. et kompromissmuudatusettepanek A, sellega ei ole e, probleemi. seda kindlasti kõik toetavad. muudatusettepanekut A. see, ühesõnaga A, sellega ei ole mingeid probleeme, B-ga tundub, et samuti mitte. nüüd C see, sellega samuti probleeme ei ole. nüüd, mis puudutab need, siis sellega on ka samuti kõik korras. muudatusettepanek E, e siin on siiski e, lingvistilisi erinevusi täheldatud, mul on tunne, et need on vist juba korrigeeritud. sest e, mõned kolleegid kaebasid ja me saime selle õigeaegselt parandatud. võib-olla mõni probleem on siiski veel sisse jäänud, üritasime siiski küll kõik ära parandada, see puut-, samas see äh, artikkel F, see äh, puudutab transversaalse äh, artikli üheksa rakendamist, mis puudutab siis sotsiaalset klauslit, ma ütlen seda selleks, et kahtlusi ei jääks. nüüd muudatusettepanek D siin ei ole probleeme. H juures samuti mitte. kui me I juurde läheme, siis loodetavasti see ei tekita probleeme. vaada, vaatame, mida teie arvate. palun väljendage oma arvamusi ning J-ga ei tohiks samuti midagi valesti olla, kuid muudatusettepanek eh, K ja M, nende puhul on probleeme. K-ga siin on probleeme ühes sõnas, eh, mis on mitmes keeles valesti tõlgitud ja me üritasime parandada, muudatusettepanekud ka L-iga oli samuti eh, probleeme, seal oli vigu, me üritasime neid parandada, kui leiate veel mõne vea, palun öelge see mulle. nüüd muudatusettepanek M. see üritab arvesse võtta väga paljusid väga erinevaid arvamusi. see üritab minna kaugemale tänasel Euroopa vaesuse vastasel võit-, vaesusevastase võitluse aastas, aastas üritab ka selgelt väljendada ühte konkreetset meedet, nõuab, et komisjon efektiivselt võitleks vaesuse vastu ning rõhutatakse seega eriti äh, meetmete et äh, loodakse eh, miinimumsissetuleku direktiiv, raamdirektiiv ning siin on mõningad et-, ideed ja ettepanekud selles osas tehtud, mis on seotud eh, riiklike lepingute ja seadustega seotud. et oleks ühtlased, ühtsed normid eh, ligipääsuks võimaldaks ühtlasi paika panna kriteeriumid selleks, et vaadata, millised tasandid on olemas riiklike institutsioonide tasandil ja samuti ka, millised indikaatorid on olemas selleks, et hinnata tule, tulemusi ja tagajärgi. ja samuti selleks, et garanteerida kõikide heade tavade eh, toetamine ja jälgimine ma arvan, et Euroopa Parlament eh, kindlasti, Euroopa Parlamendil kindlasti see mõjub hästi, kui me suudame selle va-, raporti vastuse võtta, sest me saame esitada nõukogule selgesõnalise jõulise parlamendipoolse eh, pöördumise ja see on tähtis, võttes arvesse seda, mida ütles meile ka meie esinaine. kuigi me arvame, et eh, on väga oluline vähendada vaesust kahekümne miljoni võrra, kuid samas võttes arvesse, eh, kui raske on praegune olukord, eh, kaheksakümmend viis miljonit on praegu meil vaeseid, on ka neid, kes räägivad, et eh, vaesed on lausa sada viisteist miljonit. see tähendab seda, et olukord on väga tõsine. kui me ei suuda leida praktilisi vahendeid, mis meil tegelikult võimaldaks meil aidata äh, liikmesriike, mis äh, aita-, mis äh, liikmesriik, et nad võtaks kasutusele konkreetsed tegevused ja meetmed, siis me kümme aastat räägime, kaebame ja ohkame ja kirjutame raporteid ja mitte miski ei toimi, midagi ei muutu ja seda hoolimata sellest, et praegu on meil Euroopa vaesusevastase võitluse aasta. meie ei saa seda lubada. ma ei taha pikemalt rääkida tegu on kõige raskema punktiga. nüüd muudatusettepanek N. siin oli muudatusi, sest mediaantulu jäeti, aeti segamini keskmise tuluga. siin tekkiski see kontseptuaalne probleem. muudatusettepanek O, sellega ei tohiks probleeme olla meil on juba ajutine hääletusnimekiri olemas, ma rõhutaksin veel kord, et see on ajutine. ning mina mõtlen isiklikult selle peale, kas seda muuta, võttes arvesse, milline olukord on, võttes arvesse, millised muudatusettepanekute tabelid on koostatud, milline Eh, millised eh, on fraktsioonide arvamused? suur tänu ja proua Linn. Uh, jah, ma tänan. suur tänu teile selle töö eest, mis te olete teinud sellel teemaga, ma tean, et tohutult muudatusettepanekuid on laekunud ja te nägite kõvasti vaeva kompromisside väljatöötamisel. ma arvan, teie esialgne raport oli väga-väga hea ja väga tasakaalus mina olen alati toetanud miinimumsissetulekute kehtestamist liikmesriikide tasandil, aga tahan teile öelda, et mis puudutab ALDE fraktsiooni, siis nemad ei usu, et raamdirektiiv tegelikult meid edasi viib. ja sellepärast kompromiss M puhul ma ei mõista päris hästi, kompromissis M on teil kirjas, et on vaja mehhanismi ja seal keskel öeldakse, et see algatus peab looma tegevusplaani, mille eesmärgiks on Euroopa raamdirektiivi elluviimine Euroopa Liidu liikmesriikides miinimum sissetuleku osas. kui muudatusettepanekud kutsuvad üles raamdirektiivi looma ja need muudatusettepanekud ei lähe läbi, siis kompromissettepanek ma olen nõus ülejäänud osaga sellest kompromissettepanekust Äh, sest seda ma tahaksin, seda ülejäänud osa toetada, sest tõesti, mm, algatus, mis käiks koos raamdirektiiviga, on väga hea, aga kui raamdirektiivi ei ole, siis see tekitaks suuri probleeme mm, rakendamisega, nii et vaadake palun see kompromissettepanek üle ja vaadake, kas on ka olemas mingisugused plaanid erakorraliseks olukorraks, kui muudatusettepanekud raamdirektiivi osas läbi kukuvad Te räägite väga paljudes muudatusettepanekutes äh, vaesuse mõõdikutest, indikaatoritest, räägiti äh, ka kuuekümneprotsendilisest mediaan äh, sissetulekutest. ma mõistan, et nõukogu jõudis kokkuleppele viimasel nõukogu kohtumisel komisjoni ettepaneku üle, et saab olema kolm erinevat mõõdikut, indikaatorit ja liikmesriigid juba otsustavad, kas nad kasutavad seda kuuekümneprotsendilist mediaan sissetulekut ja leibkondadest, kus äh, ollakse töötud, leibkonnad, kellel ei ole juurdepääsu näiteks äh, televiisorile või külmkapile ja muudele vajalikele esemetele. igatahes meie fraktsioon äh, tahab selle ettepaneku vastu hääletada, mis puudutab kuutkümmend protsenti, mitte sellepärast, et me oleme selle vastu, aga lihtsalt nimelt need erinevad indikaatorid vajavad käsitlemist nõukogus sõlmitud kokkuleppe valguses ja kom-, nõukogu võttis vastu komisjoni ettepaneku ja kui me räägime sellest kuuekümnest protsendist, siis äh, see kogu aeg kasvab tegelikult, äh, see protsent ja tegelikult ei ole minu arvates saavutatav ja enamik ettepanekuid pälvib meie toetuse ja ka muud kompromissid pälvivad meie toetuse ja ainult M-kompromiss oli see, millel puhul meie fraktsioonil võib tekkida probleeme ning samuti need konkreetsed muudatused, mis puutusid äh, raamdirektiiviga, et ka tekitada probleeme sur le bouton, ça va pas. Euh, Frédéric Dardenne, puis... Euh, Frédéric Dardenne ja siis Jim Lambert. Merci, madame la... Tänan. Kõigepealt ma sooviksin rõhutada, tänada proua Figueredot tubli töö eest raporti koostamisel ning samuti ka kompromisside koostamisel. nagu te teate, neid muudatusettepanekuid on väga palju. ja ma arvan, et soov kompromissideni jõuda on äh, kindlasti raportööril olemas olnud. meie fraktsioon soovis tema töös osaleda tasakaalustatud kompromissi leidmisel. meie fraktsioon toetab teie muudatusettepanekuid. nagu te sellest juba aru saite kõige olulisem on muudatusettepanek M ning samuti ka direktiiv, millest rääkis proua Linn, ma arvan. see võib muidugi meie seas äh, erinevaid erimeelsusi tekitada, kuid samas on selles raportis väga oluline mainida ära raamdirektiiv sellisel kujul, nagu seda on väljendatud juba muudatusettepanekus M, võttes arvesse samas erinevaid tavasid liikmesriikides ja võttes arvesse ühest küljest, et tegu on ju, juhtnööriga liikmesriikidele, kuid samas jättes neile võimaluse eh, iseseisvalt edasi liikuda selles valdkonnas me kõik oleme nõus sellega, et kõik on väga oluline võidelda vaesuse vastu ning äh, see võitlus peab jätkuma, näiteks strateegia kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia osas. Lissaboni strateegia, nagu me teame, kukkus läbi ja me konstanteerime, et nõukogupoolsed soovitused üheksakümne teisest aastast, komisjonipoolsed soovitused kahe tuhande kaheksanda aasta osas, eh, mis puudutavad siis eh, miinimumsissetulekuid, ei ole eh, kajastust leidnud liikmesriikides ning praeguseni tehtu ei ole see piisav. kuid samas võib öelda, et miinimumsissetulek võib olla oluline, sellel võib olla oluline roll võitluses vaesuse vastus, ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega. ning võttes arvesse, et praegu kahe tuhande kümnes aasta on vaesusevastase võitlemise aasta, on meil võimalus paluda komisjonipoolset initsiatiivi ja ma tahaksin rõhutada, kui oluline on muudatusettepaneku M, M-i hääletamine ning võta aluseks see tekst, mis meil olemas on, see puudutab ligipääsetavust, miinimumsissetuleku kriteeriumid ja samuti miinimum äh, sissetuleku indikaatorite osas, et äh, tagajärgi ja tulemusi hinnata. meil on selline tunne, et see sõnastus ei ole kuidagi vastuolus sellega, mis toimub liikmesriikides ja sellega seoses me leiame, et tegu on väga olulise faktoriga, muudatusettepanek M on tõesti väga tähtis ja see ei tähenda muidugi seda, et me teisi muudatusettepanekuid ei toetaks, toetame teisi muudatusettepanekuid, tänan uh,. kallid kolleegid, sel ajal, kui ma, kui ma välja käisin, äh, professor Monti järele, äh, siis sai muudatusettepanek või vabandust, kõnelejate nimekiri väga pikaks, nii et ma, ma panen teid kirja, kuid ma kinnitan, et me kavatseme katkestada selle arutelu aru,, peame, arutame, peame arutelu Marju Montiga ja siis äh, jätkame oma eelnevat arutelu, sest siis on meil võimalik äh, raportööriga mõtteid edasi vahetada. loodan, et see kõigile sobib. härra Marju Monti, suur tänu selle eest, et te siia tulite. me tööhõive komisjonina me ei, meie komisjon ei tegele sotsiaalse kaasatusega, nagu sellega tegeleb vastutav volinik, kuid äh, meie jaoks on see küsimus oluline, sel ajal kui teie olite äh, Teie olite vastutav volinik on tehtud olulisi samme edasi, te esitasite omapoolse raporti kümnendal mail, mis on nüüd komisjoni käes. ja kindlasti ta võtab arvesse seda, võtab selle aluseks omapoolsete õigusloomeliste või mitteõigusloomeliste otsuste langetamisel ning kahtlemata meie komisjon kavatseb väga tähelepanelikult jälgida, et see uus tasakaal oleks uues raportis tasakaal ka sotsiaalküsimuse tööhõive küsimustega. soo-, ootame huviga teie poolt see mõttevahetus teiega, et me saaksime kontrollida juba algusest peale, kas ettepanekud ja järeldused, mille te esitasite, sobivad meie komisjoni liikmetele. nii et pikemalt ootamata annan teile sõna Te teate väga hästi, kuidas meil siin kodukord käib, nii et ma annan teile sõnad. suur tänu teile, mul on väga suur au teie parlamendikomisjoni ees esineda. see on minu jaoks väga oluline. minu jaoks on väga oluline, eh, et sel ajal, kui ma, et see, siin on komisjoni esinaine, seesama inimene, kes oli siis, kui mina olin volinik. Te mainisite ühte artiklit, mille, ühte intervjuud, mis äh, avaldati minuga ajalehes Le Monde aasta tagasi ning selle pealkiri oli taas käivitada Euroopa, äh, samas äh, kaitstes tööturgu Euroopa Komisjoni president härra Barroso luges seda artiklit. selles võis olla ka oma põhjus, võis olla ka põhjus, miks ta palus mind, et ma koostaks raporti ühtse turustrateegia kohta. sotsiaalaspektid äh, ühtse turu taaskäivitamisel ei ole lihtsalt, lihtsalt äh, väikesed iluprotseduurikesed, need on väga oluline osa äh, meie täi-, meie ühtluse turu ähm, taaskäivitamisele, teil hakkab loomad ka inglise keele um,. That... ma usun, et äh, siseturu taaskäivitamise teema on täna hoopis tähtsam kui möödunud aasta oktoobrikuus, kui Barroso otsustas käivitada selle algatuse raporti tõttu sest kaks aspekti on väga aktualiseerunud, kõigepealt eurokriis ja teiseks enamikes liikmesriikides eelarvekriis. eurokriis on loomulikult kriis, mille on põhjustanud ülemäärased äh, eelarve puudujäägid ja võlad, aga ma arvan, et põhjuseks on ka suures osas majandusliidu puudumine. meil on rahandusliit olemas, aga meie tegelikult pidasime silmas EMU all nii majandus kui rahaliitu. ja võib-olla on väike liialdus see, aga ainult väike liialdus see, et EMU äh, tähendanuks nii äh, majandus- kui rahandusliitu, aga näib, et iga liikmesriik on selle ise otsustanud, kumba ta tähendab. nii et äh, peab ütlema, et Eh, meil on nüüd euro, ühtne valuuta ja see on kaasa aidanud eh, väga palju Euroopa Liidu integreerumisele Eurotsoonis, aga samas on jäänud need, kes on Eurotsoonist väljas, majandusliku integreerimise teel taha teistest ja mõned Kreeka probleemid, Kreeka rahanduse probleemid on just seonduvad selle teemaga. nii et ma kardan, et ei ole julgustav Eurotsoonile see, et eh, Euroopa väljaspool Eurotsooni, Ühendkuningriik, Taani, Rootsi, uued liikmesriigid eh, panevad suuremat rõhku siseturule ja majandusliidule, kui Eurotsoonis tehakse. ja me teame eh, näiteks USA kogemusest, et üks ühtne valuuta äh, on tugev ja aitab äh, majandust pikemas perspektiivis ainult juhul, kui ta tugineb hästi integreeritud ühtsele siseturule. see on üks nõue muude hulgas. nii et eurokriis mm, minu arvates euro äh, riikidest olev kriis nõuab, et me siseturu uuesti käivitaksime. ja nüüd eelarveprobleemid. E, kas see on hea või halb, selle üle võib muidugi arutada, enamik liikmesriike, aga juba aastaid on eelarve konsolideerimise poliitikat ajanud. samas oleks ebareaalne e, oodata, et just eelarve poole pealt antakse stiimul Euroopa majanduse arenguks kahe-kolme aasta jooksul. kust Euroopa kas viimase, järgmise kahe-kolme aasta jooksul oma jõu võtab? võib-olla eh, euro nõrgenemisest eurotsooni riikides küll, aga üks kasvuallikaid kahekümne seitsmes liikmesriigis on siiski suur edasine majanduse struktuuri paranemine ja seda sügavama integratsiooni kaudu. see tähendab aga suuremat siseturgu, rohkemat siseturgu. ja ma arvan, et äh, nüüd on siseturgu vaja rohkem kui kunagi varem Euroopale. samas, kui me tahame jääda realistideks, siis me peame mõistma, et äh, siseturg, mida on nii palju rohkem vaja kui kunagi varem, on samas ka Äh, palju ebapopulaarsem kui varem paljudes meie riikides. kuidas nüüd talitada sellises skisofreenilises olukorras? minu vastus raportis president Barrosole oli järgmine. ma kõigepealt pean tänama väga sügavalt Euroopa Parlamenti, paljud teist teavad, et ma konsulteerisin kõigi parlamendi fraktsioonidega ja parlamendi mitmete komisjonidega. E, jah, raport on küll minu oma, aga seal on palju osasid, mille eest just parlament on olnud vastutav see seisukoht, mida raportis väljendatakse, on järgmine. on vaja mõista neid põhjuseid, miks siseturg on muutunud üha ebapopulaarsemaks. ja ma toon välja, et juba tükk aega enne kriisi võis märgata integratsiooni väsimust. jah, kõik see dramaat-, positiivsed arengud teenuste direktiivi ümber ja Prantsuse referendum näitas kätte, millised probleemid meil on. ja peale integratsiooniväsimuse tuli veel turuväsimus. nimelt turg kaot-, turumudel kaotas oma võimu ja prestiiži vähemasti anglosaksi riikides. ja kui me nüüd vaatame lähiaastatesse tulevikku, kesk- ja pikemat perspektiivi, siis me näeme, et paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on väikesed ja parempoolsed ja vasakpoolsed parteid oma jõudu kasvatanud ja just nimelt nemad propageerivad integratsioonist nõrgendamist nii paremalt kui vasakult poolt. seda nii ülemaailmses kui ka Euroopa Liidu plaanis. nii et eh, mõtleme nüüd ka selle mm, euro entusiasmi pool, peale, mis on nõrgenenud pärast tugevate konkurentide ilmumist. nii et eh, siseturu tulevik minu silmes ei ole sugugi roosiline, vaid pigem sellise musta-halli vahepealne, aga samas on meil siseturgu väga vaja. nii et minu ettepanek on, et vaatame ringi, kuulame ära need erinevad kõhklused ja kartused, mõtleme nende üle, mõistame, miks nad on tekkinud. mõneti on nad õigustatud. mõtleme selle peale, kuidas paremini selgitada asju, aga samas me peame ka mõtlema selle peale, et kuidas neid kartus ja kõhklusi arvestada ja kuidas muuta meie tegevuspoliitikaid nende valguses. nüüd need sotsiaalsed mured, mis meil on, me oleme siin ju tööhõive sotsiaalkomisjonis Euroopa Parlamendis. et tööhõive ja sotsiaalprobleemid ei ole mitte ainsad, aga on kõige tähtsamate hulgas, millega tuleb arvestada. ma unustasin nimetada seda, et see, et meil on nüüd Lissaboni leping, see ametlik tunnustus, et Euroopa Liit tahab olla kõrge konkurentsivõimega sotsiaalmajanduslik ühiskond, paneb meid ka äh, mõtlema selle peale, kuidas ja kas on võimalik olla sotsiaalturumajandus Äh, mis on konkurentsivõimeline Euroopa Liidu tasandil. ma tean, et liikmesriigi tasandil on selline eesmärk võimalik. ja kui me vaatame Saksamaad, siis sotsiaalturumajandus on Erhardi, Ludwig Erhardi päevist olnud väga veenev seal. aga kas me tõesti teame, kuidas turuintegratsiooni ühendada sotsiaalküsimuste lahendamisega integreeritud Euroopas, ma ei ole päris kindel, kas meil on ikka häid lahendusi, selgeid lahendusi siin ja mina oma raportis üritan näita kätte mõned teed, kuidas seda saavutada. ma usun, et see tegelikult on väga huvitav intellektuaalne mudel, mida taotleda. nüüd konkreetsemalt. raportis te leiate põhimõtteliselt kolm ehituskivi nii-öelda. kõigepealt tugevama siseturu ülesehitamine, kuidas seda üles ehitada, seda veel ei ole näiteks teenuste vallas ja digitaalmajanduse vallas, aga rohkem mõelda selle peale, kuidas konsensus kujundada tugeva ühtse siseturu koha pealt, vastasel korral see ei saa teoks. ning kolmandaks, kuidas tõesti siis saavutada see tugev siseturu, turg praktikas. ja nüüd ma veel räägiksin konsensuse kujundamisest tugeva siseturu koha pealt. ja loomulikult see, siin on ka tugev sotsiaalne dimensioon. sest me mitte ainult ei pea saavutama teatud sotsiaalsed eesmärgid, vaid mina leian, et ennekõike me peame mõtlema selle peale, kuidas lepitada turg ja sotsiaalpool. üks küsimus on majandusvabadused ja töötajate õigused pärast Viikingi ja Lavalli kohtulahendeid. see on lõige kolm kaks raportis ja ma pean ütlema, et mul pidasin konsultatsioone ETUK-i, Ametiühingute Konföderatsiooni ja Business Europe esindajatega ja me üritasime leida viise, kuidas lahendada need probleemid, sest tegelikult on ju üsna inetu, kui siseturu vabadused leitakse äh, rikkuvat töötajate põhiõigusi ja vabadusi ja vastupidi. see ei ole hea Euroopa Liidule. see ei ole hea Euroopa kodanike vabadustele. ja siis on veel kaks peatähtsat soovitust selle kohta raportis. kõigepealt on vaja selgitada töötajate lähetamise direktiivi sätteid ning info jagamise eh, sätteid, töötajate õigused ja kohustused äriühingutes, halduskoostöö, sanktsioonid eh, seoses isikute vaba liikumisega ja piiriülese teenuste osutamisega. ning teine soovitus, kui võetakse vastu meetmed, mis selgitavad eh, töötajate lähetamise direktiivi sätteid, Äh, siis äh, näha ette ka selline säte, mis tagab streigiõiguse, mis on kujundatud vastavalt artiklile kaks äh, ühenduse määrusest tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa. ja selles määruses, mis pidi tugevdama kaupade vaba liikumist Eh, pidanuks selgelt ette nägema ka töötajate õiguste kaitse. ma tean, et veel üks asi on väga eh, teie esinaise südamel, nimelt ma arvan, paljude teie südamel, nimelt sotsiaalteenused ja siseturg. ja siin peamine eh, soovitus on tugevdada edasi riigiabi paindlikkust finantshüvitiste tagamiseks, riigihanke reeglite revideerimine viia eh, hüvitamisega kooskõlla, teha ettepanek võimalik, et artikli neliteist alusel Lissaboni lepingus, millega mm, reguleerida ja tagada, et kõik kodanikud eh, saavad minimaalses koguses pang-, vajalikke pangandusteenuseid ning võib-olla jälle tugines artiklile neliteist, laiendada universaalteenuseid elektronside vallas eh,, ligipääsu lairiba internetile ning nüüd riigihankete puhul tehakse ettepanek, et eh, siin peavad need tagama ka sotsiaalse kasvu ja eh, keskkonnasõbralikkuse nõuded, need riigihanked. ja nüüd viimane lõige. Äh, ma ei tea, kas kirglikkus on siin positiivne või negatiivne, aga eesistuja, vabandust, esimees on on olnud väga kirglisel teemal ja see puudutab maksude harmoneerimist. see on seotud sotsiaalsfääriga. ehkki mõned meist võib-olla tahtnuks äh, näha julgeid ettepanekuid, et mak-, harmoniseeritaks maksud horisontaalselt, aga ma ei ole päris kindel, kas see on vajalik ja kas see ka võimalik on Euroopa Liidus täna. aga ma olen kindlalt veendunud, et tagasihoidlikum lähenemisviis äh,, näiteks maksude koordineerimine äh, äh, ja lähendamine on täiesti võimalik ja saavutatav. ja aastal üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse me tegelesime maksu saatepaketiga ja tulemuseks oli ECOFIN-i nõukogu üksmeelne heakskiit. see oli küll tagasihoidlikum pakett, aga sugugi mitte tühine pakett maksumeetmetest, sealhulgas oli ka hoiuste maksustamise direktiiv. on vaja luua instrumendid ka, et selles valdkonnas edasi liikuda. ja luua maksude tegevuspoliitika töörühm kuhu kuuluksid siis eh, finantsministrite esindajad. võib öelda, et jah, see on kõik väga kena, mis te räägite maksustamisest, aga väga raske on sellega edasi liikuda, ma tean, et nii see on, aga see ei ole ometi võimatu. aga kuidas see seondub sotsiaalsfääriga? ma arvan, et eh, seos on väga tugev. Eh, kui me tahame, et turu integratsioon süveneks ja ma usun, me tahame rohkem turgu, mitte vähem turgu suuremat integratsiooni. aga kui me midagi ei tee ära maksude poliitika vallas, mis sellega kaasneb, siis meil jätkuvalt öö, öö, meie kõige mobiilsem turuosa kapital hakkab rohkem ära kasutama maksukonkurentsi ja kannatab selle all kõige vähem mobiilne turuosa, see on tööjõud. nii et et me tahame küll teooriast töökohti juurde luua, aga sellisel juhul äh, me hoopis vähendame neid ja see on väga negatiivne. ja ma arvan, et negatiivne on ka see, kui äh, selle äratundmine ühel hetkel saab takistuseks äh, siseturu integreerimise teel. suur tänu teile selle täie, väga täieliku ettekande eest, mis puudutas konkreetselt punkte, mis meie komisjoni liikmeid kõige enam huvitavad. Alejandro Cercas ja pärast seda saab sõna härra Kristjanson. suur tänu teile, suur tänu teile, härra Muti tahaksin teile öelda kõigepealt seda, et teie sõnavõtt on mitte ainult väga huvitav ja väga kasulik, vaid ka väga julge. ma tänan teid väga nende eh, kolme omadussõna eest, mida te kasutasite oma ettekande kirjeldamisel. väga harva on nii jõulisi argumente kuula kuulda eh, just siin Euroopa tasandil, poliitilisel tasandil, rääkides majandusest poliit-, ökonoomika tasandil, samas otsides poliitilist kokkulepet ja üritada leida eh, võimalusi toetada Euroopat eh, ja mitte ainult mõelda, mõelda ainult ärimaailma peale. kõigepealt on loomulikult selge, et teie raport on väga suur samm edasi selleks, et Euroopa-list kokkulepet leida. Euroopa turg on tegelikult suurem kui Euroopa piirid. nii et meie kohustused on kahekordsed. me ei pea mitte ainult jõudma konsensuseni, reegliteni ja kompromissini kahekümne seitsmes liikmesriigis, vaid tegelikult lausa kogu maailmas. seda ilmselt sellepärast, et Euroopa ühisturu me ehitasime kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel aastatel ja siis oli finantsturg palju vähem olulised kui praegu. praegu finantsturud arenevad palju kiiremini kui kunagi varem ning see tekitab ka äh, sellised tingimused, äh, kus äh, poliitilised otsused võivad tunduda, tunduda lapsemänguna, sest äh, Eh, näiteks kaks suurt ettevõtet võivad omavahel ühineda ja hävitada ära viie aasta jooksul tehtud töö. ja see tähendab ka seda, et riik peab kolmekümne aasta jooksul väga suurt võlga tagasi maksma. ning see dimensioon, mis ulatub kaugemale euroopalisest kokkuleppest, mida on vaja G kahekümne tasandil näiteks. kuidas oleks võimalik seda saavutada, sest äh, me ehitame, kui me ehitame maja ja see maja pole tugev, siis üks ainus tulehoog võib selle maja hävitada. ma hindan kõrgelt teie sõnavõttu. ma jagan teie arvamusi. kui meie majanduse ähm, aluseks on ainult konkurents ja sissetulekud, kuidas sinna sisse juurutada Euroopa sotsiaalmudelit? Ähm, me peame viima selle eh, rahvusvahelise tööorganisatsiooni eh, ja ÜRO-sse, kus räägitakse, et räägitakse ka seal töötajate õigustest, et Euroopa ei oleks lihtsalt õigluse saareke sellises maailmas, kus ei ole olemas inimest, vaid eh, on olemas ainult tootlikkus inimese kohta, aitäh! suur tänu ja nüüd Oleg Kristjansen ja siis Sergei Konverati. tak for formand og jeg vil også gerne sige tak suur aitäh teile, proua esinaine. ja suur aitäh ka härra Montile, kes tutvustas meile uut strateegiat. aga ühest küljest tuleb öelda, et tibusid loetakse sügisel, kuid teisest küljest on väga tore, et me nii positiivselt läheneme kaupade, teenuste, kapitali ja tööjõu vabale liikumisele mul oli väga hea meel, et Le Mondis ilmus artikkel ning et eh, see uus strateegia on nüüd eh, üsnagi elujõuline. üks üle-euroopalise koostöö nurgakive on siseturg ja kui me tahame, et tarbijad ja kodanikud seda tõesti aktsepteeriksid, siis peavad meil olema ka mõistlikud ühised reeglid. ning üks selline reegel on see, et kui te lähete ühest liikmesriigist teise liikmesriiki tööle, siis te peate saama seal töötada vastavalt neile reeglitele, mis uues riigis kehtivad. kuid nüüd äkki arvab kohus, et me peaksime oma arvamuse kujundama hoopis teisel moel. ja seetõttu ongi meil nüüd neli kohtuotsust. Neist viimane Luksemburgi otsus, mis puudutavad kõik tööjõu vaba liikumist kui me vaatame uusi reegleid ja vaatame uut äh, teenuste direktiivi, mis jõustus esimesel detsemb-, detsembril kaks tuhat üheksa, ja uut aluslepingut, Lissaboni lepingut, mis jõustus alles hiljuti ning horisontaalklauslit, siis võib-olla, siis võib-olla kõik need lepingud, mis on nüüd ja direktiivid, mis on äh, nüüd jõustunud hiljuti, oleksid äh, Euroopa Kohtu otsust kallutanud teises suunas. ja nende muudatuste kohta tahaksingi öelda paar sõna ma arvan, et ühisturu ja siseturu reeglid ei tohi olla kõrgemal kui tööjõu vaba liikumist sätestavad reeglid. Põhjamaades, Rootsis ja Taanis on tekkinud probleeme, sest seal ei olegi seaduses üldse sees miinimumpalga mõistet. selline miinimumtasu sätestatakse kollektiivlepingus ning äh, tööjõuturgu jälgitakse ning ähm, on õigus ähm, ka töövaidluse alustamiseks, mille abil tagatakse, et tööandja siiski sõlmib töövõtjatega kollektiivlepingu ja lepp kokku minimaalses töötasus. nii et mõned asjad on meil teisiti, aitäh! Euh, monsieur Sergio Conferati, puis ensuite je vous propose... Sergio Conferati ja siis anname sõna volinikule, et ta saaks vastata härra Conferati. Grazie, president. suur aitäh! lugupeetud professor, nagu teie, nii arvan ka mina, et äh, aeg on edasi läinud. et äh, nüüd on aeg muutunud võrreldes, võrreldes selle ajaga, kui te asusite oma tööd tegema ja need muudatused, mis on aset leidnud, on äh, äärmiselt suured. ja need seavad kahtluse alla tegelikult äh, mõned teie dokumendi tähtsamad äh, osad. näiteks väga oluline on see, mida te kordasite nii praegu kui ka oma dokumendis, et tegelikult peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid püüdlema maksualase harmoneerituse poole, on selge, et eesmärgiks oleks luua selline tööjõuturg, kus ei ole ebavõrdsust ja erisusi. ja seda me Euroopas just peaksimegi praegu arutama. kuidas on võimalik tagada, et turg muutuks elujõulisemaks ning et toimuks tõhus areng. ja meil tuleb leida konsensus. sellele peavad tulema liikmesriigid ise ja kui seda ei juhtu, siis tekivad väga suured probleemid. arvestades seda, kui suur mõju on äh, õigusaktidel ja tööjõualasel, tööturualasel äh, õigusloomel miljonite inimeste elule. ma ei ole kindel, mida ma ise arvan maksude ühtlustamisest sest paljudes riikides on selline maksustamispoliitika, mis ei soosi investeerimist, investeerimist peetakse lihtsalt äh, tavaliseks tegevuseks ja kokkuvõttes on rohkem maksusoodustusi neile, kes omandavad ähm, uusi varasid või neile, kes viivad läbi finantstehinguid kui me mõtleme maksude ühtlustamisest, siis võib-olla oleks mõistlik välja töötada sellised kriteeriumid, mille abil eristatakse fiskaalpoliitikaid, mis ühest küljest on suunatud arengule ja teisest küljest soosivad pigem neid nõndanimetatud tavategevusi. ja majanduslik vaba, vabadus ja inimese enda vabadus, nendevaheline tasakaal, see on väga delikaatne teema ja te ka rääkisite, sellest rääkisite ühtlasi näiteks õigusest streikida, aga kas me ei võiks siia lisada midagi ka äh, kogunemisvabaduse kohta? meil on äh, ju teada juhtumeid, kus inimesed on tahtnud korraldada mingit kokkutulekut, kuid ei ole saanud seda teha äh, ja majanduslik areng, majanduskasv ja erinevad tegevused erinevates ettevõtetes lähevad mõnikord vastuollu sellega, et töötajad võiksid luua oma esinduse, valida oma esindajad. kas ei tähenda, et nii õõnestatakse tegelikult seda suhet või seda sidet, mis on ettevõtte ja töötaja vahel. sest äh, selle sideme üks väljendusi on ju kollektiivne, äh, kollektiivleping. viimasel ajal oleme me selliste sidemete nõrgenemist korduvalt näinud ja ma tahaksin teada, kas ei tuleks suhtuda ettevaatlikumalt nendesse küsimustesse, kas ei oleks mõistlik vastu võtta sobivaid sätteid, enne kui need probleemid süvenevad, aitäh? uh,. Like to... aitäh, kõigepealt eh, tahaksime tänada kõiki kolme sõnavõtjat, kes võtsid sõna ja suhtusid vägagi lahkelt minu töösse. härra Serkas, minu meelest on üleilmne dimensioon, mida te eraldi rõhutasite kriitilise tähtsusega ja tõepoolest, kui me mõtleme ühisturule ja sellele, mida Jacques Delors täpselt kakskümmend viis aastat äh, tagasi hakkas äh, arendama ähm, oma dokumendiga, mille ta saatis äh, nõukogule juunis tuhat üheksasada kaheksakümmend viis, siis kui me vaatame tänast päeva, siis ilmselt äh, suurim muudatus, mis kahekümne viie aasta jooksul on tekkinud, ongi see, et me elame nüüd äh, globaalses äh, kontekstis. Te rääkisite mitmetest aspektidest, mis on seotud globaalse dimensiooniga. ja oma raportis olen ma proovinud nende aspektidega arvestada. Chantier on midagi äh, sellist, kus Euroopa poliitikaga või euroopalike tegevuskavadega tuleks teha rohkem ning kriisikomisjon kriisikomisjoni kohta ütleksin ma seda, et see kriis, mis hakkab läbi saama, on teinud maailma huvitavamaks kohaks ja samuti selliseks, mis on rohkem avatud mitmepoolsetele äh, haldusvormidele, mis tegelikult ju esi, äh, esimesena leiutatigi Euroopas. Jean Monnet on äh, see, kes leiutas kõikehõlmava, esialgu siis Euroopat hõlmava haldusvormi, see on olnud elujõuline üle viiekümne aasta see, mis te ütlesite, et meil on vaja edendada globaalsel tasandil neid reegleid ja väärtusi, mis kehtivad Euroopa kontekstis, siis siis meie väärtuste ülekandmine Aasiasse või Ameerikasse on kindlasti rohkem võimalik, kui see oli enne kriisi, sest isegi Aasia ja Ameerika ei usu enam, et me saaksime hakkama ilma globaalse äh, halduseta, näiteks G kahekümne, G kakskümmend on ju suur samm äh, selles suunas. ma usun, et äh, see jõud, mida Euroopa kasutab, tuues äh, neid reegleid ja väärtusi ülejäänud maailmale lähemale, see jõud sõltub ka sellest, kui tugev on parasjagu Euroopa majandus ja äh, Euroopa majanduse tugevusest sõltub muidugi Euroopa konkurentsivõime. see tähendab, et pikas perspektiivis oleks mõistlik püüelda mõlema eesmärgi poole, kõigepealt Euroopa majanduse konkurentsivõime, isegi kui globaalsel tasandil ei ole tegelikult mängureeglid kõigi jaoks ühesugused ning teisest küljest äh, oleks tarvis püüelda teise eesmärgi poole, ehk siis äh, püüda muuta mängureeglid ühtlasemaks edendades sotsiaalstandardeid ning äh, kaitstes ka meie reegleid, mis puudutavad riigiabi andmist ja selle abi andmise kontrolli. ma tahaksin siinkohal märkida, et järgmisel aastal on Prantsusmaa nii G kaheksa kui G kahekümne eesistujaks ning Prantsusmaa on riik, mis võib-olla kõigist teistest rohkem tahab et meie valitsemis- või haldustava viidaks Euroopa tasandilt globaalsele tasandile. ma arvan, et see on tähtis finantstasandi poolest ning riigiabi andmise reeglid ja muud finantsreeglid ilmselt peaksidki olema tasakaalustatumad globaalsel tasandil ja kuna see pikas perspektiivis nagunii niimoodi on, siis on mõistlik kasutada meie võimalust järgmisel aastal, kui Prantsusmaa on G8 ja G20 eesistuja, neid väärtusi rohkem tutvustada. härra Kristjanson, ma tean, et need kaks riiki, mida teie mainisite, ehk siis Taani ja Rootsi, et nendes riikides on lähe-, lähetatud töötajate küsimusele lähene, lähenetud teisiti kui mujal. ma ei saa tegelikult praegu öelda, suurt midagi peale selle, mida ma juba ütlesin raportis ja ma tean, et seda on vähe. kuid Lanslo Ander, kes on vastutav volinik, leiab kindlasti, et teie mõtted on väga huvitavad, ma rääkisin selle volinikuga täna, ma tean, et ta kohtub ka teie komisjoniga ja hoiab ennast selle tööga kursis ning minu meelest võivad minu raportis välja toodud soovitused aidata Euroopa Komisjoni ja vastutavat volinikku sobivat strateegiat välja töötada. ja ma loodan, et ka minu raporti teistest osadest võib olla kasu teistele volinikele, kes praegu raportiga tutvuvad, nagu ka parlamendiliikmed ja nõukogu esindajad. ja nii on ehk võimalik selles, sellele raportile anda nii-öelda lihaluudele. ja kolmandale kõnelejale ütleksime seda, et kõigepealt tänan teid teie soojade sõnade eest ja kolmandaks ja edasi ütleksin seda, et koordineerimine ja harmoneerimine on tähtsad sammud, kuid majanduskasvu dimensioon peab olema koordineerimise puhul ikkagi põhiliseks äh, teemaks. majanduskasv, uued töökohad, keskkonnakaitse võitlus kliimamuutusega, kõik need on äh, elutähtsad küsimused, kui me neid ei käsitle, äh, siis jõuame kuhugi, võib-olla raportis ma ei arutanud seda piisavalt põhjalikult, äh, kuid ma usun, et väga palju tähelepanu tuleks pöörata ka fiskaalsüsteemidele seoses investeeringutega. mina isiklikult pooldan, pooldan fakti, et stabiilsuspakti raames tuleks äh, rohkem tähelepanu pöörata ka avaliku sektori investeeringutele ja avaliku sektori kuludele. aga mis puudutab äh, streigiõigust, mis tegelikult on nelja ühisturgu puudutava mm, vabaduse raames täiesti olemas, siis siis teie oma ajaloolise kogemuse tõttu kindlasti olete selles küsimuses tundlikum kui mina. kindlasti ei ole oluline mitte ainult streigiõigus, vaid ka õigus koguneda, õigus esindatusele. kindlasti on töötajatel vaja kõiki neid õigusi. ma ei käsitlenud seda väga põhjalikult, nagu juba ütlesin, kuid nõustun teiega et ühisturul ei tohiks selliseid õigusi käsitleda Trooja hobusena, ei tuleks näha ohtu selles, et töötajad vabalt kogunevad ja valivad endale esindaja. kindlasti ei tuleks seda käsitleda äh, niimoodi, aitäh. kolm sõnavõtju soovijat on veel ning ma tuleksin selle juurde, mida te ütlesite Sergio Conferatile, seda punkti tugevdada, sest äh, meie komisjonis, nagu te teate, me äh, tegeleme ka üleilmastumisega kohandumise fondi küsimusega ja meil on see väga palju tööd andnud äh, sest tegu on väga emblemaatilise küsimusega, nimelt puudutab siis Delli äh, nimelise ettevõtte küsimus, nagu te teate, et siin on tegu delokaliseerimisplaaniga, ümberpaigutusplaaniga Euroopa Liidu sisemuses ning äh, see tähendas siis väga paljude töötajate vallandamist ja see puudutas otseselt üleilmastumisega seotud fondi ja kahte tuhandet tellitöötajat ning ei, seal ettevõttes ei olnud ainsatki organiseeritud ametiühingut. ning äh, fondi töö oli raskendatud seoses sellega, neil oli väga raske sekkuda. nii et tegu on punktiga, mis äh, on väga oluline, kui me räägime sotsiaalsetest õigustest, äh, sellega seoses on nende küsimuste direktiivi lisamine esmatähtis ning Delli näide veel kord muudab, muudab veelgi jõulisemaks seda, äh, seda, äh, seda kaasamist, nagu te teate, Delli, Dell viis oma tootmise ära Iirimaalt Poolasse Marian Harkin ja siis äh, kolleeg vastus ma tänan, proua esimees. tänan ka professor Montit. ma pean ütlema, et mul oli väga meeldiv teie raportit lugeda, ma noogutasin lausa, kui ma lugesin seda leht-lehelt ja tahan, et te teaksite, need ei ole minu sõnad, aga ma kuulasin seda, mida täiskogul räägiti. keegi kirja ütles, et teie raport on lausa seksikas nii-öelda, et see on väga meeliköitev paljudele inimestele. ma usun, et te analüüsisite väga hästi olukorda, eriti mis puudutab kriisieelset ja järgset olukorda, et te tabasite naela peal pihta, kui te ütlesite, et inimestel ei ole enam usku turgu. Te ütlesite, et see on hea teener, aga halb peremees, see turg ja peab ütlema, et tõesti Turust on saanud peremees ja sellepärast inimesed on kaotanudki usu temasse ja see, need hääletused Prantsusmaal ja Hollandis, mina olen pärit Iirimaalt ning olen Lissaboni lepingu kahe jah-kampaania nimel tööd teinud ja Hollandis ja Prantsusmaal hääletati vastu, sest struktuurid ja menetlused äh, Mm, olid sellised inimesed, kellega enam ei konsulteeritud, ma ei taha siin mingeid arvamusi eh, välja hüüda, aga ma lihtsalt ütlen, et nii asjad olid. ja see on väga hea näide sellest, kuidas inimesed on usalduse kaotanud ja nüüd, et usaldus jälle eh, saada tagasi Iirimaal ei olnud see sugugi kerge ja mm, kui ma kohtun inimestega, eh, siis ma näen, et Lavalli juhtumid teatakse väga põhjalikult Iirimaal ja ka see, millised tagajärjed sellel on. meil Iirimaal teatakse sellest, sest see kaudselt mõjutab ka meie äh, töötajaid. ja veel kaks märkust ja kolm küsimust. Te ütlesite, ma olen väga nõus teiega, et tugevam siseturg ei ole võimalik ilma konsensuseta, et räägime VKE-dest ja kodanikest ja tarbijatest, siin ma olen absoluutselt nõus selle seisukohaga ja ma arvan, et paljud teie soovitused loodetavasti võetakse ka kasutusele ning see viib meid tublisti edasi, aga mul on kolm küsimust veel. Te rääkisite eh, eelarvete konsolideerimisest. jälle, ma ütlesin, ma olen Iirimaalt, kui me peame kinni stabiilsuse ja kasvu Mm, tingi-, pakti tingimustest, siis aritmeetika klapib, aga ma kardan, et majandusele sellest abi ei ole. nii et eh, ka teistes liikmesriikides on nii, et meil on vaja kõigepealt arvud korda saada, aga tihtipeale eh, on juba eh, kahju sündinud majandusele, noorte tööpuudus, pikaajaline tööpuudus ja meil ei ole stiimuleid, mis taganttõukasid majandust jälle liikuma selle paneksid nüüd teine küsimus. see puudutab äh, maksude koordineerimist. Äh, kui äh, Iirimaal saadaks aimu, et Iiri, et tahetakse maksusid harmoneerida, siis ma kardan, et Lissaboni leping oleks maha hääletatud Iirimaal ka teinekord. aga see äriühingute, ettevõtete tulumaksu maksubaasi konsolideerimine Ehm, siin on tõstetud sellega seoses mõningaid probleeme. et kus tooteid toodetakse, kus neid müüakse ja kuidas siis maksustada. ja palun ka seda teemat kommenteerida. ja lõpetuseks. Te räägite siseturust, mis peab olema avatud, aga samas tal peavad olema ka relvad. ma olen teiega nõus, tõesti, nii on meil vaja läheneda asjale Äh, silmas üleilmset konkurentsivõitlust, aga äh, võib-olla laiendate seda teemat. Äh, Regina Bastos, Bastos, teil on sõna. Obrigada, senhora presidente. Ehm, começo por agradecer ao seu professor Mário. Suur tänu teile, härra Monti. tänan teie, eh, teie positiivsuse ja optimismi eest, kui te rääkides oma strateegiast äh, siseturu taaskäivitamiseks ning äh, lootusest äh, võttes arvesse ka sotsiaalseid aspekte, kuid Euroopa Liidu suur eesmärk on kokku viia ühisturg ja sotsiaalne kaitse. me peaksime mõtlema, võtma arvesse samas igapäevaseid probleeme, mis tekivad nii Euroopa Liidus kui liikmesriikides. meil on palju probleeme, mis on seotud äh, sotsiaalkaitsega, mis on viinud protektsionismini ja endasse sulgumiseni, mis mõnikord on loomulikult õigustatav. Euroopa Liidu strateegia, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ei tee Euroopa Liitu tugevamaks. mina olen veendunud Euroopa-meelne. üks võimalikke lahendusi sellele kriisile peab äh, tähendama suuremat ma-, äh, poliitilist, äh, majanduslikku ja samuti ka rahanduslikku integratsiooni, samas me peame olema realistlikud. praegusel hetkel on võimalik näha vastupidaseid signaale, kas oleks võimalik mõelda ühele küsimusele, nimelt äh, vaba liikumise takistuste kaotamisele, see puudutab nii inimeste, kaupade, sotsiaalõiguste kaitset. me räägime vaba liikumise kai-, äh, vaba liikumise garanteerimisest, ma sooviksin, et ka diplomite tunnistamist Äh, tunnustamisest räägitaks, seda raportis ei ole, et suurendada kodanike äh, poolset äh, liikuvust, kuidas oleks seda võimalik teha, kui isegi samade riik, mis riikide siseselt tegitakse takistusi selleks, et erinevaid diplomeid, et et mitte tunnustada diplomeid. väga palju on erinevusi ka selles, mis toimub Põhja- ja Lõuna-Euroopas, see on lihtsalt üks paljudest näidetest, mis puudutab aga äh, aga sotsiaalkaitsesüsteemide konsolideerimist, siis see on samuti väga delikaatne küsimus, poliitiliselt väga äh, keeruline küsimus. Äh, sa, valitsused soovivad suuremat autoonse, autonoomiat oma sotsiaalkaitsesüsteemide toetamisel. kuidas see võimalik saab olla? kuidas on samas võimalik äh, mobiilsust suurendada, kui samas liikmesriikides äh, üritatakse lihtsalt tegeleda sellega, et need äh, süsteemid oleks jätkusuutlikud või õigemini suudaks, suudaks vähemalt ellugi jääda. ja veel praktiline näide. Äh, üks hiljuti toimunud näide. räägime tervishoiusüsteemide harmoneerimisest. üritati luua võimalust tervishoiuteenuste äh, kasutamist piiriüleselt, et äh, patsientidel oleks õigus minna haiglasse ravimiteenust saama piiriüleselt see on väga oluline, see on oluline ka selleks, et äh, töötajatel äh, oleks võimalus üle piiri liikuda, see äh, lükati tagasi diplomaatiliselt öeldes nõukogus ei, nõukogus ei läinud see läbi ja palun öelge, kas Euroopa ühisturg äh, kas aitab, kas on võimalik siseturgu tugevdada ja samas suurendada meie eh, sotsiaalseid õigusi? Mhm. proua Schröder ja siis saab sõna professor vastuseks. aitäh, ma istun siin. mulle pakuks väga suurt huvi kui te räägiksite ka tõeliselt keerulistest teemadest, kas te saaksite neist pisut täpsemalt rääkida? üks keerulisemaid küsimusi on kahtlemata sotsiaalhoolekandeteenused, üldhuviteenused, eriti pärast Lissaboni lepingu jõustumist, sest tegemist ei ole ju millegagi, mida peaks käsitlema Euroopa tasandil. pigem ikkagi liikmesriigid ise peavad nii, nagu nad suudavad või peavad sobilikuks neid süsteeme organiseerima ja korraldama. ja ma arvan, et tegelikult tekib barjäär nende teenuste pakkumise ja ühisturu vahel. ja seda teemat ei ole te oma raportis piisavalt käsitlenud. raport on küllaltki ettevaatlik ja mulle tundub, et ka mitte piisavalt selgesõnaline. mina tahaksin teada, mis tulevikus saab, kas ühisturu regulatsioonid hakkavad peavad äh, tulevikus ikka ja jälle takistama sotsiaalhoolekandeteenuste ühtlustamist ja harmoneerimist või vastupidi, kas me peaksime tegema komisjonile ettepaneku, et nad arvaksid ka sotsiaalhoolekandeteenused tulevikus ühisturu regulatsioonide alla, kui Euroopa kui Euroopa Liit peab tegema selle otsuse, kas ta siis teeb nii või peab ta austama neid piire, mida meile seab Lissaboni leping? teisisõnu, millised on tingimused ühisturu seisukohast? kuidas teie seda näete, mis peab juhtuma selleks, et sotsiaalteenustele ei laieneks konkurentsialased reeglid? mida tuleb teha selleks, et saavutada rohkem vabadust? ja pidada äh, prioriteetsemaks äh, hoolekandeteenuste sotsiaalset ja mittemajanduslikku poolt. seda oleme me tegelikult arutanud esimesest teenuste direktiivist saadik ja tegelikult äh, on siin ju palju väga segaseid kohti ja seetõttu ei ole meil võimalik üldse üles ehitada sotsiaalteenuste alal mingisugust paremat raamistikku. Dublinis on avaldatud väga huvitav uurimis, uurimus, millest me täna ka kuulsime, aga tegelikult äh, ju suureneb lõhe rikaste ja vaeste vahel, sest see, milliseid teenuseid sa endale lubada saad, sõltub otseselt sellest, kui palju sul on raha. ma arvan, et me peaksime, me peaksime keskenduma sotsiaalhoolekandeteenuste puhul sotsiaalsele aspektile, aitäh. It's very instructive for minu jaoks on siin komisjonis käimine äärmiselt õpetlik, sest lõpuks ometi räägib keegi minuga teemadel, mida ta tunneb eh, minust palju paremini. siseturukomisjonis või muudes komisjonides esineb sellist asja palju vähem. kui nüüd hakata vastama küsimustele, siis võtan need järjekorras proua esinaine küsis delokaliseerimise kohta. kui välja arvata sotsiaaltöötajate õigused, sellekohased õigused, siis on minu arvates õigus, on minu arvates tähtis, nagu on öeldud ka raportis, kõigepealt sisse tuua tingimuslikke tingimuslikkuse klausel, mis tähendaks seda, et tõukefondide raha saavad ennekõike need liikmesriigid, kes on paremini üle võtnud direktiivi. see tähendaks seda, et riigid saavad lõigata kasu sellest, et nad on ühisturu osaks kuid kuid tõukefondide alal peaks kindlasti olema ka tingimuslikkuse klausel, mis tähendaks seda, et rohkem kasu saavad mitte ainult need liikmesriigid, kes on äh, ühisturu osaks, vaid äh, ennekõike need, kes ühisturule ise rohkem juurde annavad, kuna nad on direktiivid korrektselt üle võtnud. Saksamaa ja Prantsusmaa peaksid näiteks karmistama ka reegleid, mis puudutab tõukefondide raha äh, kasutamist. ettevõtte ähm, teise kohta viimisel. mis puudutab äh, seda, et minu raportit on peetud seksikaks, siis sellest ma enne kuulnud ei olnud. eriti sellepärast, et üks tähtsamaid asju, mida ma alati ütlen, on see, et ühisturu teema kindlasti ei ole seksikas ja see on äh, vägagi ähm, valus koht, kuivõrd, kuivõrd kahjuks on nii palju teemasid, mis äh, poliitiliselt äh, on palju atraktiivsemad. näiteks kriisikomisjonis kriisikomisjonis arutatakse ainult seksikaid asju, kriis on oma olemuselt alati seksikas. aga kõige tähtsam poliitiline küsimus on ikkagi see, kuidas, kuidas teha mitteseksikast hallist tehnokraatlikust, ühesõnaga viletsast ühisturust, millel on ainult puudused, midagi paremat. kuid ometi on ühisturg ka aluseks eurole, finantsteenustele ja teistele asjadele mis nüüd on poliitiliselt hakanud palju meeldivamana tunduma inimestele, kas siis ühel või teisel põhjusel. ja küsimus seisneb selles, kuidas poliitilist huvi rohkem tõmmata ka ühisturu poole, mis on ju kõige aluseks. nüüd äh, täpsemalt teie küsimuste kohta. fiskaalkonsol-, konsolideerimine, te ütlesite, et see võib meid viia majanduskasvust hoopis eemale ma usun siiski, et kui avalik arvamus ja turud on häiritud laenukoormusest ja kõrgest defitsiidist, siis on fiskaalkonsolideerumisest, konsolides-, konsolidatsioonist siiski ka kasu, sest et see võib muuta ootused positiivsemaks ja toob kaasa pigem laienemise, mitte kokkutõmbamise, kuid äh, kokkuvõttes arvan, et äh, lõpuks saabub selline tasakaal, mis lühi- ja keskpikas perspektiivis tähendab ikkagi turgude äh, kokkutõmbamist ja sellepärast on veelgi tähtsam kui varem seda kokkutõmbamist ka kompenseerida piisava pakkumisega, ühendades Euroopa majandusruume ja siinkohal on ühisturg jällegi väga oluline. maksude koordineerimise alal ütleksin seda, et ettevõtted pooldavad seda, nii palju olen ma näinud omaenda töös. ja paljudel liikmesriikidel on selle küsimusega olnud, nad peavad eh, igasugust koordineerimist väga keeruliseks, kuid tegelikult tuleks küsida, kas tegelikult eh, on eh, üldse piisav poliitiline tahe makse koordineerida või ühtlustada, ma kahtlustan, et seda tahet ei ole. tegelikult on vaja palju rohkem selgitustööd ja palju rohkem poliitilist tahet ja siis võivad liikmesriigid ka suhtuda avatumalt ja kolmandaks küsiti nende asjade kohta, mida mu raportis ei ole piisavalt käsitletud. ma tean, et volinik de Groot töötab nende küsimustega, mida teie küsisite ja meil tuleb kasutada igasugust võimendusefekti, mida võimalik. ma tean ähm, teie probleemide kohta Lõuna-Koreaga ja ma tahaksin öelda, et valitsus, valitsuse poolsete subsiidiumite väljamaksmisele eh, ju kehtivadki teatud reeglid, mida Lõuna-Korea valitsus pole arvestanud. kõneleja, kes esitas selle küsimuse, näitas üles ka väga sügavaid teadmisi selles suhtes, mis puudutab ametialast kvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist ja küsis, kuidas seda saaks teha paremini, kuid ma usun, et äh, siinkohal tuleb meil võidelda üldiste tendentsidega anda rohkem privileege suurettevõtetele. mulle avaldas sügavat muljet äh, Hispaania inseneride, tsiviilehitusinseneride ja poolakate küsimus, sest pärast ehitusbuumi Hispaanias ehitusinsenerid enam piisavalt tööd ei saanud ja nad pöördusid, äh, vaatasid Poola poole, kus nad võiksid tööd saada. kuid äh, selgus, et on olemas reeglid mille kohaselt tuli välja, et on vaja osata ka poola keelt. Ehm, see oleks kahtlemata proportsionaalne nõudmine, kui inimene sooviks Poolas arstina töötada. ma ei ole kindel, et äh, insener nii väga peab poola keelt oskama ja seetõttu ma arvan, et Euroopa Komisjoni konkurentsi, konkurentsiga tegelev direktoraat ning samuti liikmesriikide konkurentsiasutused peaksid astuma tugevaid samme, et teostada vastastikust kontrolli liikmesriikide vahel. Te rääkisite ka õigusest tervishoiule, patsientide liikuvusest õigusest minna teise liikmesriiki saada, saama ravi ja need on kriitilise tähtsusega küsimused, ma olen teiega nõus. ma usun ka, et võib-olla oleks neid probleeme võimalik konkreetselt lahendada siis, kui neid probleeme käsitletakse ühtse paketina, sest mõned liikmesriigid on tõrksamad. ja kõige rohkem tõrguvad oma turgude avamise suhtes need, kes samas tahaksid, et äh, makse koordineeritaks. nii et kui oleks võimalik panna erinevad tüliküsimused ühte paketti, nii et kokku oleksid liidetud erinevad elemendid, siis oleks võimalik ehk rohkem edu saavutada, sest siis oleks vähem motivatsiooni äh, väga kangekaelselt äh, keelduda kõigest. ma arvan, et see on üks tähtsamaid ettepanekuid üldse, ma loodan, et komisjon mõistab seda ning parlament ja nõukogu samuti, et tüliküsimused tuleks liita kokku. proua Schröderile tahaksin öelda, tahaksin üles tunnistada, et minu teadmised nende sotsiaalsete teemade kohta, millest te rääkisite, on kahjuks piiratud ma märgin ära, et teie arvates ei räägi raport piisava sügavusega üldhuviteenustest, kuid võin teile samal ajal öelda, et Euroopa Komisjoni töökultuuris on mõnikord nii, et mõnda asja lihtsalt arutatakse väga sügavuti. kuid sotsiaal on nii-öelda üldisem dimensioon võib-olla oleks siin vaja rohkem harmoneeritust, võib-olla oleks abiks see, kui Euroopa tasandil aetaks rohkem sotsiaalpoliitikat või ähm, mina, kes ma ei ole sotsiaalpoliitika ekspert, erinevalt teist, mina arvan, et võib-olla, võib-olla tuleks lihtsalt püüda elimineerida teatavaid ühisturu kõrvalsaadusi, mille tõttu on üksikutel liikmesriikide valitsustel keerukam sai-, äh, saavutada oma sotsiaalpoliitilisi eesmärke. näiteks maksukonkurents on siin klassikaline näide, kui seda ei kontrollita, siis kaob maksubaas, moonutatakse konkurentsi kapitali kasuks ja tööjõu kahjuks ning muudetakse liikmesriigi jaoks väga palju keerulisemaks üldse mingi oma sotsiaalpoliitika omamine. ja püütakse integratsiooniprotsessi kompenseerida eelarveliste vahenditega. ettevõte, ettevõttel peaks olema rohkem vabadust ähm, ajada head sotsiaalpoliitikat, kuid ma ei taha hakata selliseid mm, selliseid vastuseid teile andma hakata. sest ma ei saa teile anda üksikasjalikku või väga sügavmõttelist vastust sotsiaalse dimensiooni kohta. ja ma arvan, et just selle dimensiooni puhul võiks teie komisjon anda ise väga suure panuse, kui komisjon esitab vastavad ettepanekud, aitäh! ja nüüd viimased sõnavõtjad, proua Elizabeth Morin ja siis proua Figueiredo. suur tänu teile, härra professor, ma lugesin väga suure huviga teie raporti kokkuvõtet. mul on väga täpne küsimus. ma saan väga hästi aru, milliseid arutelusid majandustasandil on võimalik pidada, kuid meie komisjonis, meie siiski mõtleme selle peale, milline on äh, majanduspoliitika reaalne tagajärg ja kuidas see mõjutab konkreetselt inimeste elu. ma näen, et teie raportis soovite te garanteerida ühest küljest avatud ühisturgu, ja mit-, mis ei oleks siis blokeeritud ähm, konkurentidele mujalt maailmast. meie tegeleme siin just nimelt üleilmastumisega ähm, kohanemise fondiga ja me näeme, et ettevõtted ja töötajad Euroopas äh, on saanud täiel määral oma kaela äh, kriisi tagajärjed. sest aina rohkem aina rohkem palutakse meilt abi suuremates kogustamist e, ja seda e, töötajate toetamiseks. kuidas on võimalik sellistes tingimustes, e, kuidas hakkama saada, kui Brasiiliast, Venemaalt ja Indiast tuleb palju odavamaid telliskive, meie tootjatel on siis ju majanduslikult palju raskem teiseks, te soovite garanteerida töötajate geograafilist liikuvust. me näeme, et see geograafiline mobiilsus on väga raskesti stimuleeritav, tema raske on ka tõestada kellegi kogemuste pagasit või haridust. Pro-, pro-, programmid on tihti reaktiivsed ja mitte proaktiivsed. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas oleks võimalik sellest Äh, kohesest kriisist, praegusest kriisist üle vaadata, min-, vaadata palju kaugemale, mõelda kaugemate eesmärkide peale. me kõik toetame äh, töötajate kvalifikatsiooni toetamist äh, ja liikuvust, kuid me ei, samas konkurents on haaranud meil kõrist ja peame tegelema ka ettevõtete sulgemise tagajärgedega, mille tagajärjel tuhanded töökohad ära kaovad. see juhtus nii Telli kui paljude teiste ettevõtetega. kuidas siis tegutseda sel puhul ähm.? proua Figueiredu on välja läinud, ilmselt ta peab läbirääkimisi muudatusettepanekute osas. nii et ma võtan tema asemel sõna nimelt äh, ma esitasin teile küsimuse juba teie mandaadi alguses ja kordan seda uuesti, kuidas äh, ja meil on äh, siin väga palju, paljud, kes on umbusklikud meie meie Rahandus- ja Majandusliidu osas öeldi, et kui see ei toimi hästi, siis ka meie ühisturg ei saa hästi toimida ja see, sellega seoses oli raske ka kapitalide ja kaupade vaba liikumist garanteerida ning äh, te rääkisite Ameerika turust, see on väga õige märkus äh, ma-, majandus ma,, maksusüsteemide harmoneerimisest, sotsiaalsete garantiide taga, miinimumgarantiide tagamisest avalik, konsolideeritud avaliku teenuse osutamisest ja nii edasi. ma rääk-, mäletan, et rääkisite sellest parlamentide ühiskohtumisel rahvusparlamentidega, te ütlesite, kui raske on siseturgu tasakaalus hoida liikmesriikides. kuidas teha nii, et seekord ei tekiks dubleeritud turgu. ühest küljest liigume ühe e, ühisturu suunas ja samas öeldakse, et e, liikmesriigid võivad üle nõrada. kuidas te kavatsete selle küsimusega edasi tekkida, tegeleda oma raportis? maksusüsteemidest on räägitud palju, töögrupi käivitamisest ja nii edasi, mina olen kuulnud ka seda, et nõukogus oli töörühm, mis tegeles sellega, kuidas teie ettepanekuid ellu viia. kuidas te kavatsete selliste küsimustega tegeleda? Euh, merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, euh, Madame Morin nous a donné... proua Morin andis meile väga visuaalse ülevaate sellest, äh, kuidas konkurentsiprobleemid äh, meid rõhuvad, tuues näiteks siis telliskivid. ma arvan, et ühisturg üksi ei anna meile adekvaatseid vastuseid me oleme kõik nõus sellega, et äh, äh, fragmenteeritud ühisturg ja äh, majandusliku natsionalismi kasv ei muuda Euroopat konkurentsivõimeliseks. ma arvan, et on paljusid selliseid küsimusi, mis siin tõstatati äh, panevad küsimärgi alla Euroopa Liidu, visiooni Euroopa Liidu kohta ka selle laiemas tähenduses, see puudutab näiteks eelarve küsimusi, finantsperspektiivide küsimusi ja nii edasi. on huvitav kuulda, et globaliseerimisega kohandumise fond on kasulik vahend, kuid kui ma õigesti aru saan, mitte praeguste ülesannete kõrgusel võttes arvesse praegust Euroopa majandusolukorda. ja tuleksin selle paketi juurde. Te küsisite, mida ma selle, kuidas seda tulevikus jälgida. ma arvan, et praegusel hetkel see risk, mida te eriti kardate, ehk siis Te kardate seda, et liberaalsus, liberalism kasvab, avatus kasvab ning äh, maksustamine, maksustamisküsimused ja sotsiaalküsimused jäävad teisejärguliseks, seda on väga raske kontrollida, sest praegusel hetkel on ühisturu suunas liikimine liik-, liikmesriikidesse vägagi pidurdunud nii et praegusel hetkel et keegi ei loodagi üksinda ainult äh, selle peale, et turu edasine areng suudab midagi üksi ära teha. mis puudutab ülejäänud küsimusi, siis kahekümnendal juulil tean ma sellest kõigest juba rohkem. president Barroso Äh, kutsus mind kolleegiumi, komisjoni kolleegiumi kohtumisele ja ma tean, et kolm institutsiooni on jälgimisprotsessist huvitatud ja te teate eriti Kreeka raporti osas, mille algatajaks on parlamendi siseturukomisjon ma näen, et on väga palju ootusi, mis on seotud sektoriaalse jälgimise küsimusega. erinevates parlamendikomisjonides ma arvan, et on väga oluline, et me jääksime ühispaketi mõtte juurde, sest vastasel korral asjad edasi ei liigu. ma arvan, et komisjonide, komisjoni presidendi ja nõukogu presidendi rollid muutuvad väga oluliseks, ma räägin just siin nõukogu presidendist, sest tegeleb valdkondadega, mis on selle strateegiaga eriti lähedalt seotud. see on seotud ka konkurentsinõukoguga, sotsiaalasjade nõukoguga, ECOFIN-iga ning ma ütleksin, ka seda, et äh, see pakett on teostatav ainult siis, kui nõukogu, äh, nõukogu saab initsiatiivi enda kätte nõukogu alaline president ja me peaksime sellesse suhtuma kui integreerimiselementi Euroopa majandusvalitsus küsimustes ja komisjonis võib sedasama öelda. ma arvan, et kõik kolm institutsiooni peavad üle võtma pisut äh, holistilisema lähenemise kui seni ja ma arvan, et et rollide jagamine on väga selge, komisjon see institutsioon, kellel on algatusõigus ja kellel on ka vastutus, eh, tema, kes on ka eh, lepingute järg-, eh, lepingutest kinnipidamist jälgiv institutsioon. ma arvan, et oleks huvitav ja ma tean, et on selles osas ka mõtteid olemas, et Euroopa Parlament ja Nõukogu võtaks eh, selle asja arutusele, nagu seda on tehtud kaheksakümne viienda aasta valge raamatu puhul, mille koostas Delori komisjon, et tegevust oleks võimalik ajas kiirendada. ma järgin väga suure huviga teie edusamme. suur tänu teile! Euh, euh, tänu selle arutelu eest. ma tahaksin tänada teid kõiki komisjoni liikmete eest, see oli väga huvitav arutelu ning teid kuulates ütlesin, et oleks pidanud teid äh, võib-olla varem kutsuma, kuid parem hilja kui mitte kunagi. loomulikult on äh, meie komisjoni liikmed sellest paketist väga huvitatud ja selle siin dimensioonist samuti. suur tänu teile! kolleegid, tuleme nüüd tagasi nimekirja juurde, mis meil oli enne olemas ja ma paluksin, et katsu lühidalt rääkida, et me saaks oma päev ajakavast kinni pidada, et eh, proua Lambert ja siis eh, Regine Lambert kõigepealt. Uh, ma tänan. kaks-kolm lühikest märkust. ma olen variraportöör. meie jaoks raamdirektiivi problemaatika muutub väga tähtsaks. sest tõesti, me tahame mingid normid, standardid kehtestada, mingid ühtised ideed maksma panna selle kohta, kuidas, mis peaks olema see miinimumsissetulek see on väga tähtis juurdepääsu huvides, osalemise huvides ning loomulikult ka vaesuse vastu võitlemise, inimesed peavad, saavad inimväärselt elada. nii et meil meeldib muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm hästi ja kompromiss M-i koha pealt ma ei oska öelda, milline meie lõplik seisukoht on. ja väike selgitus. kui me hakkame seda hääletama homme on teatud muudatusettepanekud Skandinaavia sõpradelt, mis meile probleeme tekitavad, sest tõesti on erinevus miinimumsissetuleku ja miinimumpalga vahel. me hindame kõrgelt sotsiaalpartnerite rolli küll paljudes liikmesriikides, aga eh, palgakokkulepped, kollektiivkokkulepped palkade kohta ei ole sama asi kui miinimumsissetulek, mida nõut-, kui ollakse ilma tööta ja sotsiaalkindlustussüsteemis sees nii et me ei ole sajaprotsendiliselt selle vastu, mis te ütlete, küll aga tekitavad teie muudatusettepanekud meile probleeme. tähtis on tagada, ehm, et meie sõnum siiski kuuldavaks jääks selles mõttevahetuses. Adam Kusas. Adam Kusas ja siis äh, härra Kristjanson. Köszönöm szépen a szót csak a tolmácsaim félrehallották, vagy félreértették. suur tänu! ma ei saanud kahjuks äh, aru, et äh, minu nimi öeldi. ma räägin väga lühidalt, kõigepealt ma sooviksin tänada proua raportööri selle eest, et ta selle olulise küsimusega tegelema hakkas. ma esitasin muudatusettepanekud mis puudutasid inimesi, vaesemaid inimesi. ma pean siin silmas just puudega inimesi, sest neil inimestel on eriti suur risk vaesusesse langeda. ma olen samas siiski veendunud, et eh, puuetega vanemate inimeste probleemid on eriti tõsised. mis puudutavad kompromisse, siis ma arvan, et siin suudeti leida hea kompromiss, sest me võime, sest siin on, sellega seoses on võimalus oma eh, kom-, oma kompromisse säilitada, oma ideid säilitada ja ma tahaksin rõhutada seda, et oluline on säilitada avaliku, et üldhuvi teenuseid, eriti pean siis jälle muudatusettepanekud neli. minu kompromiss rõhutab üldhuvi teenuste säilitamist ja see puudutab nende säilitamist just kohalike omavalitsuste juures, peab äh, Eh, kõik tegema selleks, et eh, et eh, omavalitsused oleks kergesti ligipääsvatud. kuid kahjuks see kahjuks kompromissides ei ole sõna tugiteenused sees. ma loodan, et kõik need kompromissmuudatusettepanekud leiavad toetust meie komisjoni liikmete pool ja ma ootan suure huviga Äh, arutelu muudatusettepaneku M kohta. loodetavasti lahendusi on võimalik leida ja loodetavasti on äh, võimalik leida äh, veel paremaid lahendusi selle punkti jaoks. kallid kolleegid, ma paluksin teid, et te räägiksite lühimalt, muidu me ei lõpeta iialgi ära, härra Kristjanson. ma tänan proua esimees ja täna raportööri selle väga tähtsa raporti eest, teen lühidalt. koos kolleegidega Soomest, Liisa Jakobsoniga ja Rootsi kolleegiga olen esitanud mitmeid muudatusettepanekuid. Ku-, sada nelikümmend neli, kuuskümmend seitse, sada kümme eh, ja IK ja M kompromissides on nüüd kajastust leidnud, ainult mul on üks lingvistiline märkus. Prantsuse keelde tõlgitud tekst on eh, kehtiv kõigi nende kompromisstekstide juures, sest ingliskeelses tekstis on vead sees, eriti mis puudutab I ja K kompromissettepanekut. palun vaadake ingliskeelne tekst veel kord üle. ja veel üks märkus Äh, koos oma kolleegidega ma saatsin muudatusettepaneku seitsekümmend kaheksa teile, kus me pakume välja teine osa kustutada ettepanekust. aga kompromissettepanekus ei ole see arvesse võetud, palun kontrollige üle äh, ja võtke seitsekümne kaheksa sealt alt välja. meil ei ole kompromissiga probleeme, aga lihtsalt me tahame seitsekümmend kaheksa sealt kompromissi alt välja võtta. ma tänan. mul on kaks lühikest märkust. kõigepealt, mulle tundub, et siin on arusaamatusi endiselt tõlkega. me oleme praegu protsessi lõpus samas on endiselt arusaamisega probleeme. me räägime miinimumsissetulekust, mitte miinimumpalgast. palk on eh, midagi, mida isik saab oma töö eest. ja see on väga selgelt määratletud ja piiritletud. aga meie siin räägime hoopis muust ja ka vaesus on palju laiem ja tugevam nende hulgas, kes on töötud. paljud on vaesed just seetõttu, et neil igasugune sissetulek puudub. kui me räägime miinimumsissetulekust siis on tegemist aegunud mõistega, meil on vaja mõelda selliste elementide peale, eh, millest sissetulek moodustub. see on väga aktuaalne väga paljudele inimestele kogu Euroopas. ma arvan, et proua Figueredo Figueredo töö ja variraportööri töö on väga tubli olnud, aga kompromiss M osas on asi endiselt lahtine, et kas meil on vaja üle Euroopa Liidulist direktiivi või mitte. ma arvan, et leitud lahendus on üsna põhjendatud. sest äh, räägitakse direktiivi kasutamisest ja seotakse see arusaamaga, et tõesti on suured erinevused liikmesriigiti ning üsna tõenäoliselt et need erinevused jätkuvad ka tulevikus. igatahes mulle meeldis see ettepanek. Äh, ma tegin ettepaneku, kus me lihtsalt nõudsime direktiivi ja punkt, aga nüüd selline paindlikkuse lisamine, äh, selle mõistmine, et liikmesriikides on asi erinevalt korraldatud ning äh, seda pikka traditsiooni liikmesriik riikides ei saa kuidagi kahe silma vahele jätta. ma arvan, et see soov ja tulemus on üsna kiiduväärt. nii et see mitmekesisuse arvesse võtmine, et kõigil tohivad olla omad seisukohad. Eh, tuginedes eh, liikmesriikide aastakümnete pikkusele traditsioonile eh, sissetulekute tõlgendamisel on väga väärt mõte. proua Rapti lahkus, nüüd ma annan sõna proua Moranile. kui ma paluksin, et räägiks lühidalt, proua Moran. Euh, räägin väga lühidalt ma võtan sõna Pascal Grüni nimel, kes pakkus välja muudatusettepaneku sada kolmkümmend kaks, et äh, vas-, vaesusevastase võitluse raamistikus võtaks liikmesriigid kasutusele äh, meetmed selleks, et äh, fina-, et ära hoida vaesemate inimeste võlaorjusesse langemise. et, et, et võla probleem kindlasti saaks kaasatud sellesse eh, raportisse muudatusettepaneku abil. et kõige vaesemad mm, ei jääks veel vaesemaks seoses suurte võlgadega. suur tänu, proua Brunzili. Grazie signora Presidente, intanto volevo tranquillizzarla. ma tänan, ma tahan teile kinnitada, ma eh, ei erutu liiast, ma lihtsalt ei saa seda endale praegu lubada, mu tervis on halb. kõigepealt ma tahan tänada raportööri suurepärase töö eest, mis seni on ära tehtud, aga ma arvan, on kolm kriitilise tähtsusega asja Rahvapartei fraktsiooni jaoks, mis vajavad käsitlemist. ma teen seda väga lühidalt. esiteks raamdirektiiv, mis käsitleb miinimumsissetulekut. meie ei ole sellega nõus meie arvame, et see küsimus tuleb ikkagi ära otsustada, reguleerida liikmesriigi tasandil. ja siin tuleb lähtuda subsidiaarsuse põhimõttest. me oleme äh, sotsiaalabi osas suuremal üksmeelel äh, ja me arvame, et nõukogu määrus aastast üheksakümmend kaks, kaks neli neli üks sätestab selle paremini. ja see ei ole ka nii siduv. teiseks, see puudutab ka kompromissettepanekut, muudatusettepanekut üks null neli ka. ma olen nõus oma kolleegiga, kes rääkis universaalsest ligipääsust ilma igasuguste füüsiliste tõketeta. aga me arvame, et e, sellesse muudatusettepanekusse ei peaks sisse panema eluaseme mõistet meie ka leiame, et need asjad tuleks lahendada liikmesriigi tasandil ja mitte siin, sest elupaigast räägitakse, eluasemest räägitakse juba nii paljudes teistes õigusaktides piisavalt. ja kolmas on E kompromiss ehk muudatusettepanek kaks, kolmkümmend kolm. me ei taha, et sõna clandestine, äh, salajane siia sisse läheks. või dokumenteerimata see mõiste siia sisse läheks ja siin on viide ka etnilistele vähemustele, sealhulgas äh, roomid. ma arvan, et äh, kui me nimetame siin ainult ühte vähemust, siis sellega me diskrimineerime teisi vähemusi, kes jäävad nimetamata. nii et jätame lihtsalt sõnad etnilised vähemused. Äh, proua raportöör, ma annan teile sõna. ma räägin, paluksin teid, et te oleks võimalikult napisõnaline Muito obrigada, senhora presidente. É verdade que é difícil. suur tänu, tõesti raske on jääda, rääkida lühidalt, kui küsimusi on nii palju, kuid hoolimata kõik kogu tehtud tööst, mille eest tänan kõiki kaastöötajaid, on endiselt kompromiss muudatusettepanekute osas raskuseid mõningad nende seast on lihtsasti lahendatavad, sest meie soov on ju ära hoida raskusi. muudatusettepanek E, kõik see, mis puudutab immigrante ja vähemusi, siis me jääme seal üsna üldsõnaliseks ja eh, me ei pea konkreetselt kedagi mainima, see on aktsepteeritav kõigi poolt. me palusime juba sekretäriaati, et see küsimus lahendataks. nüüd rääkides eh, elamu ehitusest ja Äh, rahvapartei on esitanud kaks erinevat arvamust selle muudatusettepaneku kohta, jääme esialgse versiooni juurde, sest see ei muuda, see, see ei anna kellelegi kohustusi juurde. ei äh, tehta mitte, ei sunnita kedagi äh, midagi tegema selleks, et ehitised oleks kättesaadavad kõigile neile, kes on puud, kõigile puuetega inimestega. kuid samas me ütleme, et oleks vajalik, et oleks selliseid elamuid, mis oleks, kus oleks kõik tehtud selleks, et puuetega inimestel oleks kergem elada. peame seda, eh, peame selle muudatusettepaneku juurde jääma ja puuetega inimesed ise toetavad seda. samuti kõigi äh, osapoolte tegevuses äh, osaleme, väga oluline on, seda nõuab isegi ÜRO vastav otsus. ma tean, et Rahvaparteis on selles küsimuses väga erinevad lähenemised. lisaks sellele on probleem selles, on probleem, mis ta taaskord, mis pidevalt esile kergib, mis, mis peaks äh, Eh, peaks lõpuks ometi lahenema selle eh, selle on, on erinevus eh, miinimumpalga ja miinimumsissetuleku vahel. me ei räägi siin miinimumpalgast, need on kaks ise asja. nimelt miinimumpalk on tasu töö eest, samas miinimumsissetulek on mõeldud neile, kellel ei ole millestki muust elama, ta, kellel on vaja, et riik garanteeriks neile miinimumelatustaseme. sellepärast oleme me siin ning selle küsimusega me ka tegeleme. loomulikult me üritame äh, siia sisse viia omapoolsed kriteeriumid, mis nõuavad, et inimestele garanteeritakse minimaalsed elutingimused, eriti puudutab see neid, kes on kõige raskemas olukorras ning äh, see, mida me siin praegu, millega me tegeleme, see on küsimus, millega mina olen väga palju aastaid tegelenud, paljud liikmesriigid on äh, selle mm, küsimusega äh, juba tegelenud, miinimumsissetuleku küsimusega, teised ei ole sellele tähelepanu pööranud. praegusel hetkel vaesus aina kasvab, ärgem unustagem, et praegu on Euroopa vaesuse vastu võitlemise aasta. E kõige keerulisem punkt, me teame küll, mis see on, see on Euroopa raamdirektiiv. peame mõtlema ka selle peale, et äh, kõik, kuigi kõik ei ole, ettepanekud ei ole kõigile vastuvõtavad, siin peaks olema meil võimalik vastu võtta suuline muudatusettepanek, see on vastus proua Linnile, et asendada Euroopa eh, raamdirektiiv Euroopa õigusloomelise otsusega. on veel ka iseseisev muudatusettepanek, mis milleks on siis muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, kus defineeritakse, mida tähendab raamdirektiiv ja kus palutakse ka sellise raamdirektiivi vastuvõtmist. mina arvan raportöörina, et võime selle küsimuse välja jätta ja ühes teises muudatusettepanekus on see juba olemas nüüd me võime ta viida, võtta, võtta teisest kohast välja, viida ta muudatusettepanekusse kakskümmend kaheksa. hoolimata sellest äh, oleks, äh, on endiselt raskusi proua Linnil ähm, see muudatusettepanek vastu võtta. sellega seoses äh, oleks vaja, et sellest saaks üle-euroopaline initsiatiiv, millega käib kaasas tegevuskava, mis eh, puudutab siis eh, miinimumsissetulekut liikmesriikides. see võtaks arvesse ka erinevaid praktikaid liikmesriikides eh, ja kollektiivlepingutest ja nii edasi, nii et raamdirektiivi vist muudame Euroopa, tekitame Euroopa initsiatiivi muudatusettepanekus kaheksakümmend kaheksa räägitakse endiselt Euroopa raamdirektiivist ja võtame teisest muudatusettepanekust selle välja ja paneme selle asemele Euroopa initsiatiiv. kes toetavad muudatus eh, ettepanekut, kus eh, räägitakse raamdirektiivist, mina seda raamdirektiivi toetan, mina arvan, et kaheksakümne kaheksanda peaks ta sisse jääma, kui kompromissist M jääb see välja, see on meil praegu avanenud võimalus. loomulikult pean mina teadma, millised on teiepoolsed arvamused, mida arvavad fraktsioonid, kuidas te sellesse suhtuksite? Eh, eh, rahvapartei ja liberaalid hääletaksid võib-olla kas te oleks nõus kõigi kompromissmuudatusettepanekute poolt hääletama? ma üritan veel teha kõik selleks, et saavutada poli-, positiivne tulemus. Eh, me loomulikult hääletame raamdirektiivi poolt, kuid seda muudatusettepanekust kaheksakümmend kaheksa ja mitte kompromiss muudatusettepanekus M. kui oleks vähegi võimalik, minut juurde saada, et äh, kolleegid ütleks mulle, mida nad arvavad sellest asjast. üks minut kõigest ähm,. ma võin pöörduda variraportööride poole, kuid küsimus on siis selles, kas jah või ei. meil on veel kaks punkti päevakorras. ei saa neid edasi lükata. proua Ronsel. Bon, peut-être que les autres groupes sont, sont, sont plus prêts. Euh, Euh, donc, euh, monsieur... Euh, non, je suis prêt et... mina olen valmis. meile see ei sobi. ma räägin itaalia keelt, see on lihtsam. Per noi non va bene. ja mitte ainult kaheksakümmend kaheksa ei sobi, vaid on ka teisi kohti, mis ei sobi. algatus, hea küll aga kas me paneme selle igale poole või siis meie ei ole nõus? ma saan aru, et kompromiss muudatusettepanekut M toetada sellisel kujul, nagu seda välja pakub äh, meie raportöör. mina küsisin seda. muudetud kujul, jah mina küsisingi seda, kas te toetate kompromissi M muudetud kujul, nagu seda raportöör välja on pakkunud me, see ei puuduta teisi muudatusettepanekuid, mida hääletatakse. see, teil on võimalus selle vastu hääletada. Teil on võimalik, te toetate ühesõnaga kompromissmuudatusettepanekut M, mis puudutab siis Euroopa initsiatiivi all, jah, Euroopa algatust. see ei ole meie jaoks, see, kui see ei ole teie jaoks probleem, siis ma mõtlen natuke ja ütlen siis raportöörile. kõigepealt on teksti vaja ma tahan seda kirjalikult näha. ei, meil ei ole teksti. mul ei ole muudetud teksti. president, muito obrigada. E, o texto é só retirar. suur tänu. tekst on väga lihtne, võtta välja raamdirektiiv, võtta see välja ning panna selle asemel Euroopa initsiatiiv, see on kõik e.. soovis. okei okay,, allora va bene see.... siis sobib suur tänu teie panuse eest. proua Linn pole siin, võib-olla Harke, proua Linn on siiski olemas. ma, mul, ma arvasin, et te olete külastajate juures, proua Linn. Thank you, I am not sitting next to you, but I am here. kaks, see ja see. aga mina tõepoolest võin olla nõus raamdirektiivi väljavõtmisega, nii et äh, jääks sisse tekst, kus öeldakse, et meil on vaja tegevuskava, mis viiks Euroopa algatuse rakendamiseni, millega kehtestatakse miinimumtasu äh, äh, kõikides liikmeriikide, liikmesriikides. sellisel juhul me arvestaksime direktiiviga ja lisaksime sõnade oma algatus. proua Lambert, te olete poolt, roheliste poolt, kas keegi soovib midagi öelda? tundub, et ei soovi, nii et äh, erilisi raskusi enam ei teki. nii, selle päevakorrapunktiga oleme lõpetanud, homme hääletame, suur tänu teile teie panuse eest ja me suure hilinemisega meil on vaja härra Moreeralt veerand tundi saada Eh, ja nüüd proua Morin, teil on sõna ja see puudutab siis muudatusettepanekute ülevaatamist. meil ei ole veel kompromissmuudatusettepanekuid. meil ei ole üldse vist muudatused, kompromissmuudatusettepanekuid. Teil on sõna. üritame pisut aega võita selle küsimusega kõigepealt sooviksin teada kõik teatada, et, et siin on üks väike muudatus ja väike viga. see puudutab muudatusettepanekut viiskümmend kolm, mille esitas härra Händel. see puudutab lõiget kaksteist ja mitte lõiget üksteist, see pisut muudab äh, asju hääletusnimekirjas ja ma tahtsin kõigile seda korraga välja öelda sooviksin teile öelda seda, et see arvamusraport kirjutati enne eelarvekomisjoni kuulamist ja samuti ka enne seda, kui me läksime uurimismissioonile Iirimaale ja sellel põhjusel on kümme muudatusettepanekut, eh, mis esit-, koostati Iirimaa delegatsiooni poolt. mis eh, kuhu kuulus viie delegatsiooni liikmed, viie fraktsiooni liikmed. kompromissmuudatusettepanekuid praktiliselt ei ole, sest me tegime nii palju koostööd et need muudatusettepanekud, mis esitati, on meie kõigi jaoks ühised, me toetame neid. soovime suuremat sotsiaalset dialoogi, samuti suuremat riikidepoolset kaasatust nii riiklikul kui kohandlikul tasandil ja samas peab teadma, et riigid tekitavad takistusi selle fondi tegutsemisele, seda me oleme näinud meie töögrupis ja ka komisjonis. ja eh, me üritasime jääda võimalikult paindlikuks ja tahame jääda paindlikkuse juurde. ja selle fondi kasulikkus tuleb just tema paindlikkusest tahaksin rääkida mõningatest muudatusettepanekutest, mis on pisut keerulisemad, mis vajavad pisut ühist järelemõtlemist. eriti puudutab see muudatusettepanekut kümme, mille pakkus välja Marie Kornelissen, mis oli eh, osa mis tekkis äh, äh, meie Iirimaa külastusel. muudatusettepanek kümme palub komisjonil äh, rakendamise maksimaalne ajavahemik kahekümne neljast kuust asendada kolmekümne kuue mm, kuuga. nüüd kui me oma tööd tegime, siis me nägime, et seda EFI eh, fond ei saa asendada struktuuripoliitikaid, nii et jääme selle täpset konkreetset kasutamisel, täpse konkreetse kasutamise juurde jääma selleks, et rasket eh, konkreetseid eh, probleeme lahendada. pisut struktu- ja samas jääda ka struktuuripoliitikate juurde. teine punkt, millest ma soovisin rääkida, puudutab muudatusettepanekut viisteist, mille pakkus välja härra Darden. minu meelest selles muudatusettepanekus on tehtud ettepanek kaasata e, kõiki osapooli, mis on täiesti mõistlik. ja see kirjalikult e, kõlab väga hästi oleme paljudes teisteski muudatusettepanekutes, oleme näinud soovi erinevate tööturu osapooltega koostööd teha. samas oleks vaja eraldi hääletust teie mm, muudatusettepaneku teise osa kohta, sest eh, see puudutab siis eh, tööturu osapoolte eh, oleks võimalik täita oma ülesandeid taotluste ettevalmistamisel. siin on võimalik teha riigisiseseid ja väliseid eh, konsultatsioone, kuid riik, eh, tööturu osapooltel ei ole konkreetset rolli selle nõudmise ettevalmistamisel, tegu on riigipoolse nõudega nüüd üks väike asi, muudatusettepanek kakskümmend kaks, mille esitas proua Riia Oomen-Reuten, mis äh, palub, äh, äh, palub ähm, fondi kiiret tõhusat kasutamiselevõttu ohu korral. me ei ei kasuta seda ohu korral, vaid siis, kui on konkreetselt tegu massiliste vallandamistega. punkt, mis puudutab muudatus ettepanekut kolmkümmend viis ja nelikümmend kolm, see on võib-olla pigem tõlke küsimus. tahan seda siiski siin esile tõsta. siin räägitakse muudatusettepanekut heade töökohtade jaoks. Hispaania tõlkes on kvaliteetsed töökohad ning Saksa eh, tõlkes on see aga eh, eh, halva kvaliteediga töökohad nii et selle kohta on väga, selle koha pealt on väga raske hääletada ja ma sooviksin, et me võiks eh, kokku leppida, millega siis tegu on. praegusel hetkel ma ei tea, eh, millega tegu on, ma ei tea, kas muudatusettepanek kokkuvõttes eh, oli kasulik või mitte. nii muudatusettepanek kahe, nelikümmend kaheksa. mille viimases osas võib, on võimalik paluda eraldi hääletust, sest siin on tegu see on tä-, palun pöörake sellele probleemile tähelepanu. tegu on siis mitte äh, kodanikega, kellel on eh, võimalus, kes on rahastamiskõlbulikud. tegu on tei-, muudatusettepaneku eh, teise osaga ka sel juhul, kui nad elavad teises riigis, eriti kui tegu on teise Euroopa Liidu liikmesriigiga. see tähendab siis seda, et fondi võiks kasutada eh, töötajate heaks, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud siin on meil tõesti problemaat-, probleem fondi kasutusega, sest äh, kõigepealt oleks äh, kasutada äh, liikmesriikides seda fondi ja siin räägitakse mittekodanikest, kes võivad elada hoopis äh, teises Euroopa Liidu liikmesriigis, poolakad, kes selle, töötasid Iirimaal ja läksid tagasi Poolasse. see on üks asi, kuid äh, see teine ettepanek ei vasta äh, äh, selle fondi põhimõtetele. see, te soovisite, et ma räägiks kiiresti, ma räägin nii kiiresti kui saan. suur tänu, proua Harkin. Thank you and ma tänan ja tänan proua Marani suurepärase raporti eest, suurepärase koostöö eest. mul on paar kommentaari. mõned juba me kuulsime ära proua Maranilt ja ma räägin neid üle. viies muudatusettepanek kõigepealt eh, proua Korneliessenilt, nii nagu see on sõnastatud, et eh, koondamised eh, välja kuulutatud ja veel mitte mm, täide viidud, ma arvan, see on lingvistiline probleem, mis siin tuleb lahendada. järgmine ma viitaks teie enda muudatuspanekule eh, kaksteist, proua esinaine. ma olen väga nõus sellega, et sotsiaalpartnerid tuleb kaasata ja nii edasi, aga te räägite, et sotsiaalpartnerid tõesti äh, on aidanud ka ümberkujundamise plaane sõnastada, koostada, ma ei tea, mida täpselt siin silmas peate, tegemist on muidugi liikmesriigi pädevusse kuuluva asjaga ja liikmesriigid on need, kes neid asju otsustavad. ja need muudatusettepanekud, mis kutsuvad üles äh, täielikult kaasama sotsiaalseid partnereid, äh, pälvivad küll minu toetuse. ja kolmteist, see on natuke kummaline, edendada sotsiaalset dialoogi sotsiaalsete partneritega ja ettevõtjatega. sotsiaaldialoogiga ei ole midagi korrast ära, aga kuidas nüüd ettevõtjatega seda edendada? Äh, ei tea, viisteist osade kaupa hääletada, olen selle ettepanekuga nõus raportöörilt ja seitseteist Eh, loomulikult eh, liikmesriikide õigusaktid on siin kõneks ja küsimärgi panin ma üheksateistkümnenda muudatustepaneku ette, sest kõike ma siin ei toeta ja kolmkümmend kolm mul on siin küsimus selle kohta, ma ei kirjutanud selle alla. siin öeldakse, et määrust on vaja muuta selleks, et kõik töötajad kaasata, kes koondatakse eh, ühe sündmuse tõttu, seda nii sektorivaheliselt kui ka piirkondadevaheliselt. võib-olla Eh, tuleks seda veel vaadata ja muudatusepanek kakskümmend neli proua Korniliuselt, ta räägib, et segregatsioonist tuleb üle saada eh, nende töötajate vahel, kes on koondatud, kes saavad toetust globaliseeritud kohanemise fondist ja nende vahel, kes ei saa sealt. Eh, seda me kohtasime ka Nimerikis nimelt eh, see globaliseeriva kohanemise fond on Euroopa Liidu fond ju. ma kardan küll, et me ei saa sellest teisi toetada. ja kolmkümmend üks. jälle osade kaupa hääletamine. Eh, idee on iseenesest hea, aga ma arvan jälle, et kontaktis ma ei tea, kas meil õnnestub seda meie fondist toetada jälle head töökohad ja võib-olla siin oli tõlkeprobleem. on mitmed muudatusettepanekud seitsmenda lõike kohta ja ma näen, et raportöör toetab neid ning üldjoontes minagi enamikku neist toetaksin, aga mul on niisugune tunne, et kui kõik need läbi lähevad, siis tuleb meil väga pikk nimekiri headest töökohtadest, kestvatest töökohtadest, jätkusuutlikest ja tulevikku suunatud töökohtadest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. ma ei tea, kus see lõppkokkuvõttes välja viib nüüd nelikümmend. ma ei saa seda toetada, sest siin öeldakse, et koondamised globaliseerumise tõttu ja siin räägitakse liikmesriikidest nende vahel. ma arvan, et jälle eh, eh, siin võib tekkida see institutsionaliseerimise aspekt, millega paljudel meil on probleeme. nüüd nelikümmend neli, selle muudatusepaneku lõpp räägitakse töökohtadest sektoris, mis on eh, elujõulised. võib-olla jätkusuutlikest töökohtadest siin hoopis parem rääkida. ja lõpetuseks proua Korniljusseni ettepanek, eh, et see küsimus inimestest, kes elavad teistes riikides, ma saan aru, kui tegemist on teise liikmesriigiga, aga ma ei tea, kui jutt on teistest riikidest, kuidas see õiguslikult võimalik on. ja lõpetuseks minu teine lõpetuseks muudatustepanek puudutab viiekümnendat muudatustepanekut. Eh, nimelt vaadata, millist toetust antakse hargmaistele firmadele eh, ning tõesti investeerida töökohtade loomisesse ja hoida ära sotsiaalne dumping. esimene osa minu arvates ei ole hea, teine osa on okei okay. ma ei leia seda muudatusettepanekut, aga proua Korniljesenil on see olemas, mis puudutab eh, kolm, kolmekümne kuuele kuule perioodi pikutamine, ma tean, et siin paljud ei ole selle poolt. võib-olla saab teha suud, suulise muudatusettepaneku. ma pean teid katkestama, sest te võite pidada kahepoolseid läbirääkimisi. me oleme sunnitud edasi minema. proua äh, Kornelissen, ma palun nüüd rääkida teil ja palun rääkida palju lähe-, lühemalt. sellepärast, et meie koosolekul on vaja veel sõna anda ka meie külalisele. aitäh! suur aitäh teile! ma proovin siis teha nii kiiresti kui võimalik. mulle tundub, et äh, selle fondi puudused on samad, äh, mis siin on juba loetletud, kuid äh, lahendused on minu jaoks natuke teised. kõigepealt kiirem rakendamine ja üldse lühem ajakava, lühemad tähtajad, mille jooksul selle raha kätte saaks, me kõik arvame samamoodi ja ma usun, et seda võiks teha ilmselt juba varsti. kuid võib-olla saaks pikaajalised meetmed kokku leppida siis, kui võetakse vastu uued finantsperspektiivid. ma esitasin selle kohta muudatusettepaneku number viis ja võib-olla proua Haakinil on ka õigus lingvistiliste aspektide koha pealt mina võin omalt poolt sõnastust muuta, kui ta seda soovib. siis on veel mitmeid muudatusettepanekuid, mis räägivad eraldi eelarvereast. ja oma muudatusettepanekus viis ei tee ma mitte ettepanekut kohe valida eraldi eelarverea eh, lahendust, vaid kõigepealt välja töötada kriteeriumid, mis ütlevad, et abi tuleb anda kiiremini ja paindlikumalt ja rohkematele isikutele ning las siis Euroopa Komisjon mõtleb välja mingisuguse suurepärase idee. ja meie võime siis omalt poolt määrust üle vaadates anda oma arvamuse. rakendamiseks ette nähtud aeg ma ei saa proua Miransi murest hästi aru. see on ju midagi sellist, mida töötajad ise on öelnud. sest äh, tarvis on ju paika, äh, tarvis on üles ehitada ka infrastruktuur pärast seda, kui raha on eraldatud, selleks võib, äh, selleks võib kuluda pool aastat, aga võib-olla hiljem ja alles siis algab tõeline abi andmine kui teil on näiteks kaheaastane kursus, siis ei saa seda ju kuidagi pigistada nii lühikese tähtaja sisse. seetõttu võib-olla oleks parem mitte nimetada konkreetseid numbreid. ja ma võin selle ka ära muuta ja võin toetada selle muutmist, kui see aitaks kaasa raporti läbiminemisele. peale selle arvan ma, et tähtis oleks heaks kiita ka muudatusettepanekud, mis puudutavad töötajate hõlmamist otsustusprotsessi, need on siis ettepanekud üksteist ja kuusteist. alles eelmisel kuul anti kolmkümmend viis tuhat eurot tehnoabi Euroopa Komisjoni poolt selleks, et liikmesriigid saaksid korraldada vastavaid visiite ja selle raha said need liikmesriigid, kes küsisid. mina arvan, et ka meie peaksime taotlema kogemuste vahetamisvisiite töötajate vahel, sest näiteks Iirimaa töötajad on teinud ära väga suure töö, nad on nullist alustanud ja jõudnud suurepäraste tulemusteni, kuid väga kahju oleks, kui kõik peaksid alustama nullist. ja siis olid veel mõned küsimused ma tahtsin rääkida oma äh, muudatusettepanekust number nelikümmend kaheksa, mis puudutab mittekodanikke. huvitav. Euh, euh, vabandust, et ma teid katkestan. ma arvan, et äh, võib-olla te kahepoolselt lõpetate läbirääkimised, äh, sest kollektiivsel tasandil oleks, on seda raske teha. ja kui proua Morin soovib lisainfot et, et erinevaid ettepanekuid vastu võtta, siis ta kindlasti jagab need laiali, kuid praegusel hetkel on meil äh, ajapuudus väga suur. sooviksin pöörduda, pöörduda proua Morani tähelepanu muudatusettepanekule number kolm ning sooviksin teile öelda veel järgmist, nimelt äh, eelarvekomisjoni arvamuse puhul me peaksime sellest võib-olla täna õhtul veel mõtlema. oleks väga hea, kui meie komisjonist pärit raportid, et me soovime, et see globaliseerumisega kohandumise fond jääks äh, alaliseks ja et me, me, need pikendused ja lihtsustamised mis seoses kriisiga kasutusele võeti, et need jääks alaliseks. meil on pidevalt arutelud sellega eel, seoses eelarvekomisjoniga. ma tean, proua Morane, te arvate seda, kuid ma arvan, et võtkem arvesse, et eelarvekomisjonis äh, toimub samasugune arutelu kui siis, kui see fond käivitati, me peame äh, Äh, ütlema selgeks, et võtkem arvesse viimaseid elevante, e, e, elemente. ma tean, proua Moran, et te soovite vastata, kas te võiksite palun kahepoolselt seda teha, sest meil on siin äh, külaline. jah, ma sooviksin öelda, et mu kolleegid võimalikult äh, kiiresti tuleks minuga koos arutelu edasi, et me saaks oma seisukohti lähendada. suur tänu! see tähendab seda, et komisjon läheb, jookseb tühjaks, kuid me ei saa olla kahes kohas ühel ajal. suur tänu äh, proua Moreni siin on nüüd proua Marion Jansen, kes on ILO vanemekspert, kes tutvustab meile ILO raportit kaubanduse ja tööhõive ülemaailmsete kriiside ajal. tegu on väga huvipakkuva äh, meie mõlemale komisjonile, tänan kõigepealt sõna härra Moreirale. mina pean ära minema, edasi juhatab koosolekut proua Li-. Well, thank you, I think the olge tänatud ma arvan, et nüüd tuleb eh, anda sõna autoritele. ja mul on väga hea meel, et ma saan siin teie juures eh, viibida. ja et ma istun siin koos inimestega, kellega istun külg külje kõrval ka täiskogu saalis. ja sellepärast kuna me räägime äh, kaubandusest ja tööhõivest, siis on ju ainult loomulik, et me siia koguneme ja asume arutama seda tähtsat raportit. mul on siin äh, ka põhjalik äh, kokkuvõte. ja minu meelest on see tähtis mitte ainult sellepärast, et ta analüüsib kaubandusvoolude mõju keskkonnale, seda, kuidas on kahanenud palgad ja nii edasi, vaid, vaid ka sellepärast, et siin räägitakse sellest, millised on võimalikud mõjud tulevikus ja milliseid vastuseid võivad valitsused tulevikus anda, anda oma kodanikele ja ühiskondadele, kui tekib äh, uus kriis sellepärast on see raport meile väga äh, oluline, ma õnnitan soojalt, äh, tervitan soojalt kõiki autoreid ja õnnitlen neid. ja eriti hea meel on mul selle üle, et siin räägitakse väga praktiliste näpunäidete abil, mida ehk saab järgida ka tulevikus. suur aitäh teile selle sissejuhatuse eest ja ma annangi sõna kohe ILO vanemeksperdile Mariann Jansenile, teil on sõna Thank you, thank you, Mr Moreira, thank you. aitäh teile, härra Moreira, aitäh ka teile, proua Linn, selle suurepärase sissejuhatuse eest ja selle eest, et te olete mind täna õhtul siia kutsunud. ma räägin teile ILO raportist, mis tuli välja esmaspäeval, see näeb välja nii ja te võite seda lugeda ILO veebilehelt. mul on väga kahju, et ma ei saa teile täna õhtul näidata slaide, kuid ma äh, pean teile ikkagi ettekande, mille koopiat te olete juba kätte saanud paberkandjal. tegemist on äh, ILO raportiga kaubanduse tööhõive kohta ülemaailmsete kriiside ajal ning ta räägib ka sotsiaalsest dimensioonist äh, globaliseerumise ajal, mis on ILO-le järjest tähtsam teema. samuti räägitakse siin sellest, mida on arvanud teised rahvusvahelised organisatsioonid. me andsime selle trükise välja konverentsil, mida eh, korraldas koos meiega Maailmapank ja seal oli ka näiteks UNCTAD, eh, Maailma Kaubandusorganisatsioon ja Maailma Rändeorganisatsioon. seetõttu võib öelda, et globaliseerumise ajal on tööhõive küsimus, mis, mis huvitab väga paljusid erinevaid organisatsioone ja muidugi see huvitab kõiki ka sellepärast, et praegu on kriis. oma trükises oleme püüdnud analüüsida, miks ja kuidas kriis tekkis, sest me ju teame, et see algas ühes finantssektoris ühes riigis ja siis liitus, liikus teistesse riikidesse ja liikus finantssektorist reaalmajandusse. me oleme näidanud kriisi nõndanimetatud teekonda sektorist sektorisse ja riigist riiki ja näidanud, et lõppkokkuvõttes tabas ta peaaegu kõiki riike, ehk teisisõnu on tegemist globaalse kriisiga, mitte regionaalsega. üks kriisi edasikandumise põhjuseid kindlasti on kaubandus ja seetõttu me vaatasime ka seda, kuidas kaubandus aitas kriisil edasi reisida ja kuidas erinevad riigid sellest kannatada said ja mida tegi kriis tööhõivele kaubandus kukkus kriisi ajal põhimõtteliselt kokku. me ei ole midagi sellist äh, oma eluajal varem näinud. globaalsel tasandil kannatasid kaubandusvood palju rohkem kui SKT. kahe tuhande üheksandal aastal näiteks kukkus see kaksteist protsenti, seda siis äh, äh, kaubandus ja SKT puhul oli näitaja kolm protsenti. ning see väga suur langus oli põhjustatud asjaolust, et äh, tänapäeval on riigid omavahel niivõrd äh, integreeritud ja on olemas äh, globaalne tarneahel, et kui tarbija ühes riigis jätab auto ostmata, siis mõjutab see tootmist hoopis teises riigis ja mitte ainult teises riigis, vaid mitmes riigis, sest ühes kohas toodetakse rehve, teises, teises toodetakse näiteks klaasi ja nii edasi ja nii edasi seetõttu oli kriisil väga raske tagajärge ning kadusid mitmed töökohad. kadusid väga paljud töökohad. see negatiivne tagajärg oli kõige raskem sellistes riikides, kus ähm, äh, palju eksporditakse kaubaartikleid just nendes valdkondades, mida kriis kõige, äh, kõige halvemini ähm, tabas, kõige kõvemini tabas, näiteks kütusesektor äh,, äh kütuse tarnimise sektor ja autoehitus, autotööstus. autotööstus näiteks Ukrainas, mis annab, mis annab terast ja, mm, ja toodab ka rehve, näiteks Ukraina kannatas väga kõvasti. tegelikult kannatas tootmine kogu maailmas, tootev tööstus näiteks äh, kannatas USA-s, kuigi ähm, reaalnäitajates kannatas ta Euroopas isegi rohkem ja näitajad langesid ka Aasias. samas äh, pidasid töökohad Aasias paremini vastu, aga USA-s ja Euroopas kadus väga palju töökohti näiteks ehitussektoris ja äh, hulgi- ja jaekaubanduses, see tähendab seda, et Ameerika ja USA kannatasid kauem, kannatasid rohkem kui Aasias, kuid tootmine kannatas kõikjal tööhõive ise põhjustab, on samuti seotud teiste asjadega, näiteks inimestega, kes kaotavad töökohti ja peavad seetõttu otsima endale teise töökoha. töötuse määrade tõelist mõju tegelikult on raske mõista ja on raske ka mõõta ja sellepärast on seda teemat raske käsitleda. ühes riigis loetakse kokku töökohad, mis läksid kaduma, teises arvestatakse pigem seda, et inimesed kaotasid palgas ja kolmandas arvestatakse võib-olla mõlemat. ja seetõttu on väga raske täpselt hinnata, milline oli kriisi täpne mõju tööhõivele ja töötuse määra kasvule selleks, et saada paremini ja detailsemalt aru, mida kaubandus on tööhõivele tegelikult teinud, on vaja mitmeid riike vaadata äh, lähemalt ja vaadata üksikasjalikult, mis nendes toimus. eriti vaatasime me uusi arenevaid majandusi ning äh, nendele riikidele on ILO andnud ka nõuandeid kriisi leevendamiseks ja selleks, et nad paremini mõistaksid, mis nende majandusega üldse juhtus. näiteks Ukraina, Libeeria, Uganda, India, Lõuna-Aafrika, Brasiilia ja Egiptus olid sellised riigid, äh, mida ILO eraldi uuris ja kus ta vaatas, mismoodi on kaubandusvoogude muutumine mõjutanud tööhõivet. Nende riikide kohta võiksin öelda, et Teie muidugi ütlete, et need on hoopis teistsugused riigid kui Euroopa Liidu riigid, mis on tõsi, kuid samas äh, leidsime me sealt selliseid äh, asjaolusid, mis tegelikult äh, puudutavad ja on huvitavad ka Euroopa Liidu riikide jaoks. Ukrainas paluti meil vaadata, milline on ekspordi kontsentratsiooni roll kriisis. Ukrainat tabas esimesena finantsvapustus, aga seejärel langes metallurgiatoodete eksport ja äh, meie vaatasime seda olukorda ja aitasime Ukrainal paremini mõista, mis toimus ja aitasime neil mitmekesistada oma ekspordiartikleid. me saime aru, et Ukraina ei eksportinud enne kriisi mitte ainult, mitte ainult äh, neid artikleid, mida kriis kõige rohkem mõjutas, vaid ta eksportis ka kohtadesse, ja riikidesse, mida, äh, mida kriis äh, valusalt tabas, näiteks SRÜ riikidesse. ja äh, kuna SRÜ riike tabas kriis, siis langes selle SKT, imporditi vähem ja Ukraina seetõttu sai vähem raha, kui ta oleks teinud rohkem, rohkem kaubavahetust India ja Hiinaga, siis oleks tal läinud paremini ja seetõttu tuleb aru saada, et ekspordi kontsentratsiooni probleem ei ole mitte ainult ekspordiartiklite äh, küsimus, vaid ka küsimus, kelle, äh, kellele neid kaupu müüakse ja millistesse regioonidesse. ning lisaks aitasime me Ukrainal välja kujundada uue institutsioonilise võrgustiku või raamistiku, mis aitaks sellel riigil üheaegselt teha investeeringuid kapitali ja oskustesse Ehm, ja see tähendaks seda, et Ukraina suudaks edaspidi oma eksporditurgu muuta kvaliteetsemaks, leida uusi ekspordipartnereid ja öö, ehm, uusi regioone, kuhu eksportida. väga paljud inimesed väga erinevates sektorites kaotasid töökoha, tööhõive määr langes üle viieteist, viisteist protsenti või rohkem vähemalt kümnes sektoris ja kõige rohkem töökohti kadus mittemetallurgiatoodete valdkonnas mineraal, mineraalainete ekspordi kaevandamissektoris, kuid, kuid osa sellest tööstusest annab sisendi metallurgia toodete töötlevasse toostus, töötlevasse tööstusse ja kuna esimene sektor tõmbus kokku, siis oli selge, et see mõjutas omakorda negatiivselt ka järgmist sektorit. analüüs näitab, et kuigi metallurgiasektor sai väga tugevalt kannatada ja metallurgia on kõige suurem eksporditööstus ähm, Ukrainas, said äh, metallurgiasektori tõttu kannatada ka teised sektorid, kus toodetakse artikleid, mida tegelikult ei eksporditagi ja see näitab, et, äh, et kriisil oli mitmeid kaudseid mõjusid valitsused püüavad kriisi ajal ennekõike aidata sektorit, mida on tabanud kriis kõige valusamalt, tavaliselt kõige suuremat eksportivat sektorit ja seetõttu püüavad sinna äh, maksta subsiidiume ja toetusi, millest aga on üsna vähe kasu, sest keegi ei osta neid äh, kaubaartikleid mujal nagunii, kuna nagu ka seal on kriis. ja öö, äh, oma tegevuse tõttu aitab valitsus vähem teisi sektoreid, mis on aga samuti löögi alla sattunud Lõuna-Aafrika kohta. Egiptuse osa jätsin ma vahele, ma jõuan kohe Lõuna-Aafrika juurde. Lõuna-Aafrikas õnnestus meil tegelikult äh, teha palju põhjalikumat tööd. me töötasime välja suured andmekogud ja kasutasime kvantitatiivseid mudeleid, mis meil olid Lõuna-Aafrika jaoks olemas. Need mudelid on võib-olla natukene äh, reaalsusest irdunud, kuid ometi võimaldavad nad meil mõista, kuidas kaubandusvoogude järsk vähenemine kaudselt ja, eh, otseselt ja ka kaudselt mõjutab elu ülejäänud riigis, ülejäänud elu vastavas riigis ja aitab näidata, kuidas probleemid ekspordisektorist liiguvad teistesse sektoritesse. üks huvitavamaid avastusi seisnes selles, et kui me kõigepealt seda mudelit katsetasime, siis tuli välja, et Lõuna-Aafrikas on kokku kadunud üheksasada tuhat äh, töökohta ja selle mure, mudeli arvutus oli umbes samasugune ähm,, mudel andis umbes samasuguse tulemuse nagu, nagu see tulemus tegelikult ongi. kuid nendest üheksasajast tuhandest töökohast oli äh, enamik kadunud kaudse mõju tõttu, ennekõike sissetuleku mõju tõttu ja see tähendab seda, et kui kaob eksport, siis langevad äh, palgad ja kui palka saadakse vähem, siis äh, ostetakse vähem kõiki asju, sööki, riideid, käiakse vähem väljas ja järelikult äh, iga üksiku isiku madalam palgatase toob kaasa dominoefekti kõikides sektorites, millega see inimene muidu on seotud ja see tähendab seda, et kaubandusvoogude vähenemine toob alati kaasa kaudse mõju ja seda tuleb kõikidel poliitikutel arvestada, sest eh, kui te püüate, kui te püüate eh, negatiivseid mõjusid kahandada, siis te peate alati kahandama ka kaudseid mõjusid. ja meie kvantitatiivne mudel andis umbes samasuguse eh, tulemuse nagu, nagu olid saanud tulemuse inimesed, kes seda olukorda jälgisid ja siin on tähtis ka aru saada, et see äh, mõju ei teki mitte aasta, vaid mõne kuuga. Äh, kui kaubandusvood järsult vähenevad, siis äh, mõju liigub dominoefektina läbi terve majandusruumi paari kuu jooksul. me mõõtsime oma mudelitega ka seda, millised inimesed majandusruumis kõigepealt oma töökoha kaotavad, rikkad, vaesed, kõrge või madalapalgalised naised või mehed me kasutasime Lõuna-Aafrika puhul oma välja töötatud äh, mudelit ja ka Brasiilia puhul kasutasime me samasugust arvutust. Lõuna-Aafrika puhul leidsime, et linnas elavad inimesed saavad rohkem kannatada, kuid, kuid nii linna kui maapiirkonna puhul kaotasid väga erinevad ühiskonna, väga erinevatesse ühiskonnarühmadesse äh, kuuluvad inimesed oma töökohti, nii rikkad kui vaesed, kusjuures rikkad äh, kaotasid rohkem, tõenäoliselt sellepärast, et kõige paremini äh, makstavad töökohad on kõige rohkem integreeritud globaalsesse majandusse. Brasiilias me vaatasime veidi nüansirikkamat pilti, sest meil oli rohkem andmeid ja me nägime, kuidas palgasaajad kriisi Äh, üle elasid ja kuidas selle üle elasid kapitaliomanikud ja maaomanikud. me leidsime, et kapitaliomanikud said, äh, said kaubandusšokis väga kõvasti räsida, kuid ka väga madala ja ülimadala palgaga inimesed said kõvasti kannatada. ja seetõttu said äh, kõige kõvema löögi need, kes olid üsna jõukad, need, kellel oli palju kapitali ja need, kes olid puruvaesed aga need, kes jäid skaala keskele, neil läks natuke paremini, vähemalt siis, kui me räägime palgasaajatest. tõenäoliselt sõltub olukord väga palju ekspordistruktuurist Brasiilia puhul. me eeldasime, et, me eeldasime, et eksport toimub ennekõike sektoris, mis on väga tööjõumahukas ja, ja kus tavaliselt teenitakse vähem, vähe palka, kuid Ukrainas koondub eksport pigem tööstusse, kus palgad on keskmised me vaatasime ka valitsuste äh, defitsiite, me vaatasime äh, valitsuse eelarvet ja seda, kuidas äh, kriis seda mõjutab näiteks sellises riigis nagu Brasiilia. me mõõtsime ära, milline on eeldatav kahjum Brasiilia jaoks kriisi ajal, kui palju läheb kaduma riigi tulusid SKT langemise tõttu ning me mõõtsime ka kaudseid kahjusid ja me mõtlesime, et me, me võtsime aluseks, et valitsus soovib, et eelarve oleks tasakaalus ja et nad viivad sisse uusi kaudseid makse, et kompenseerida kahjud, tekkinud kahjusid. kuid tulemused üllatasid meid, me leidsime, et äh, Brasiilia oli äh, otsest äh, tulumaksu tõstnud isegi viie protsendi võrra, selleks et kahandada tekkivat kahju ja me küsisime endalt, miks, sest Brasiilia tegelikult ei saanud väga palju kannatada võrreldes paljude teiste riikidega. Brasiilial ei olnud isegi tõsist finantskriisi, vähemalt mitte sellist, mida me oma mudelis oleksime saanud arvestada, seal ei olnud eh, erilist eh, stiimulite paketti, me vaatasime ainult eh, tulu, tulusid ja selleks ja, ja leidsime, et isegi Brasiilia-suguste väheste kahjude puhul oli tarvis tulumaksu tõsta viie protsendi võrra ja see näitab, et kriis otseselt mõjutas kõikide valitsuste eelarvet ja väga kõvasti, järelikult oli, ähm, oli majanduskriisil väga tugev mõju. Libeeria on hoopis teistsugune riik kui Euroopa Liidu riigid ja äh, selleks, et me saaksime seal vaadata kaubandusvoogusid ja tööhõivet, selleks on tarvis minna riiki kohale, koguda kohapeal andmeid ja saada nii-öelda ise aru, tunnetada omal nahal, mis on juhtunud, peate rääkima sidusrühmade erinevate asutuste esindajatega ja seda ma tegingi. Libeeria on täiesti erinev riik erinevatest Euroopa Liidu riikidest ja seal leidsime huvitava näite Äh, kriisi volatiilsuse kohta, millest annab tunnustust, tunnistust ka see, kuidas paari aasta eest muutusid toiduainete hinnad, kui nendega spekuleeriti ja mismoodi äh, sellised juhtumid äh, mõjutavad majanduskasvu pikemas perspektiivis. majanduslikult heitlikel aegadel ei tee ettevõtted investeeringuid, sest nad ei tea, mis edasi saab, järelikult majanduskasv aeglustub. Libeerias juhtub nii, juhtus nii, et äh, inimesed, kellel, ähm, kellel lihtsalt äh, raha lõpeb, äh, inimesed hakkavad mõtlema, et tuleks riigist ära kolida, nad võtavad oma lapsed koolist ära, eriti kui need lapsed on tütarlapsed, jällegi majanduskasv aeglustub. ka valitsuse, ka valitsusel läheb halvemini, näiteks Libeerias pidi valitsus pidama kontsessiooni läbirääkimisi erinevate ettevõtete, välisettevõtetega, mis nõudsid endale paremaid tingimusi Libeerias ja Libeeria oli sunnitud nõustuma ja suhteliselt ebasoodsate tingimustega, sest tal ei jäänud muud üle, järelikult kriis toob kaasa halvema läbirääkimispositsiooni valitsuste jaoks. see näitab seda, et volatiilsus või majanduslik ma,, majanduse heitlikkus on majanduskasvule halb, mida teadlased on ka aastaid teadnud ja ähm, see globaalne, globaalse kriisiga kaasnenud volatiilsus on loomulikult kaasa toonud väga aeglase majanduskasvu või majanduslanguse ja oma mudelite ja arvutuste abil me jätkame uuringuid ning äh, nüüd on olemas ka üks Euroopa Komisjoni äh, uurimus, kus äh, räägitakse samuti kaubandusest ja, ja tööhõivest ja tööhõive mõjust kaubandusele ning ähm, on olemas mitmed pilootprojektid mitmetes riikides ja meie teeme seda tööd koostöös Euroopa Komisjoniga. nüüd äh, poliitilistest sammudest, mida me tegime. kriisi ajal, juba enne kriisi, kutsuti sageli üles sidusamale poliitikale ja öeldi, et äh, kaubandus või finants või tööjõualased äh, ähm, püüdlused peavad olema omavahel sidusad ega tohi minna omavahel vastuollu. ja oma raportis me püüame aru saada, kas äh, sidusat poliitikat on kriisi ajal võimalik üldse ajada, sellise kriisi ajal, mis meil just oli. kui me vaatame kriisimeetmeid kaubanduse seisukohast või tööjõu, tööhõive seisukohast, siis võivad need olla erinevad ILO andis kriisi ajal erinevaid nõuandeid, erinevatele riikidele erinevaid, ja me vaatasime ka neid nõuandeid, mida andsid teised organisatsioonid, näiteks Maailma Kaubandusorganisatsioon, ja me vaatasime, millist nõu siis anti. ja sageli olid need, olid need vastuolus. kuigi ühest küljest oldi kriisi ajal rahvusvahelisel areenil ühel nõul, et igal juhul tuleb vältida protektsionismi allakäigutreppi, sest see ei ole hea ei kaubandusvoogudele ega äh, tööhõivele. selliseid hoiatusi on andnud peaaegu kõik äh, suuremad organisatsioonid, eriti Maailma Kaubandusorganisatsioon. kriisi alguses kardeti väga, et finantskriis äh, hakkab mõjutama kaubandusvoogusid, sest eksportijad ei saa äh, ekspordilaene, mida neil on vaja selleks, et maksta ekspordi eest. ja seetõttu kutsuti üles valitsusi andma ekspordilaenu ning G kahekümne liikmed lubasid äh, kaubandust finantseerida kahesaja viiekümne miljardi euroga. kui me vaatasime Ukrainat või, ja Marokot, siis me leidsime, et ka nendes riikides võimaldas valitsus ekspordilaene, kuid ettevõtted ei kasutanud neid, sest nad teadsid, et nad ei saa, et nad ei saa nagunii öö, äh, oma tooteid maha müüdud. nii et küsimus ei olnud selles, et nad ei suutnud maksta ekspordi eest, vaid selles, et nõudlus toodete järgi oli kadunud. ja seega ei olnud ekspordilaenude äh, meede paljudes äh, arenevates majandustes sugugi mitte kasulik. siis on äh, sellised poliitikad, mida me nimetame sektoripõhisteks ja miks äh, me neid peame tähtsaks, sest äh, need on, või miks me neid niimoodi nimetame, sest need on suunatud konkreetsele sektorile või ka ettevõttele. näiteks metallurgia sektoripõhised meetmed Ukrainas või autotööstuse põhised meetmed või mõne muu sektori põhised meetmed. sellised meetmed ei ole tegelikult WTO lepingute raames eriti sallitud, sest on kokku lepitud subsiidiumites ja öö, tõkestavates meetmetes ja on öeldud, et ettevõtete subsideerimine tegelikult on keelatud ja sektoripõhine subsideerimine on nii-öelda vaidlusalune küsimus. seega võib mõni liikmesriik paluda, neid äh, subsiidiume mitte maksta, ta võib nõuda nende mittemaksmist, sest need on kaubandust moonutava iseloomuga. ja see saab selgeks ka erinevatest raportitest, mida G kahekümnele on äh, saadetud. ILO toetab teatud määral sektoripõhiseid äh, meetmeid juhul, kui on tegemist tööjõumahuka sektoriga ja siin tekib konflikt ILO ja WTO vahel kuid üks äh, väga huvitavaid asju, mida WTO äh, ja UNCTAD hiljuti ütlesid, oli, et tuleb teha vahet meetmetel, millega toetatakse kapitali ja nendel, millega töötatakse, toetatakse tööhõivet. kapitali toetavad sektoripõhised meetmed on rohkem konkurentsi moonutavad kui need, millega toetatakse tööhõivet ning esmaspäeval, kui me oma raporti välja andsime ja WTO ja ILO mõlemad selgitasid, mida nemad arvavad, seal öeldi, et äh, kriisi ajal võib sektoripõhiselt äh, anda toetust, juhul kui see toetus ennekõike läheb inimestele, kui toetatakse tööjõumahukat äh, sektorit. ja üks erand on siin infrastruktuur infrastruktuurile on pööratud palju tähelepanu erinevate stiimulipakettide puhul, mida erinevad liikmes, mida erinevad riigid on välja töötanud. ja WTO raames ei peeta neid kaubandust moonutavateks. sest parem infrastruktuur kahandab transpordikulusid ja seetõttu ta hõlbustab kaubandust. seega on infrastruktuuri toetavad meetmed kaubandusele head, nad on head ka tööhõive tõstmiseks sest infrastruktuuri ähm, sektor on alati väga tööjõumahukas. ja lõpuks me vaatasime ka teisi äh,, teisi meetmeid, mis ei ole suunatud kindlale sektorile või ettevõttele, vaid äh, hoopis kindlale rahvastikurühmale, näiteks neile, kes on töötud või vaestele või noortele või ka eakatele. seega mitte sektoripõhised vaid äh, sektoriülesed meetmed. ja need on suunatud kindlatele rahvastikurühmadele. selliseid meetmeid samuti ei peeta WTO raames konkurentsi moonutavateks, sest nad saavad äh, kahandada korraga nii äh, otsest kui kaudset kahjuliku kaubandusvoo langemise mõju. kui töötu isik saab saab töötutoetust, siis ei küsita talt tavaliselt, kas sa enne töötasid ekspordisektoris või mitte, talle lihtsalt makstakse välja see toetus. ja ILO ning Maailmapank on näidanud, et sektoriülesed poliitikad, sektoriülesed meetmed on äärmiselt ähm, kasulikud äh, pehmeks maandumiseks näiteks eh, Brasiilias on meil eh, programm, mis aitab, eh, Brasiilias on programm, mis aitab vaeseid peresid, sest kriisi tõttu langes aina rohkem inimesi vaesusesse ja valitsus seetõttu viis sisse selle programmi, mis automaatselt andis vaestele abi. hiljem ta aga muutis seda programmi, et aidata teist tüüpi peresid. Brasiilial oli olemas vastav ähm, seadusakt, mille abil ta sai seda programmi lihtsa vaevaga muuta, kriisi ajal seda seadust välja töötada oleks aga hoopis keerulisem. sageli kasutatakse ka meetmeid, mida võib nimetada sotsiaalse, sotsiaalseks kaitseks ja ka neid meetmeid ei peeta äh, konkurentsi moonutavateks, need on väga efektiivsed meetmed ja seda on tõestanud nii praegune kriis kui ka teised varasemad kriisid, näiteks Aasia kriis mõne aasta eest. ja nüüd kokkuvõtteks oma töös oleme me leidnud, et tööhõive ja kaubandusvoogude vähenemine on omavahel äh, väga tugevalt äh, seotud. kõikide riikide puhul oli see nõnda, mõne riigi puhul äh, oli see seos koguni väga tugev. me leidsime ka, et tööhõive määra vähenemise kaudne mõju kaubandustegevusele on väga suur ja et see mõju tekib väga kiiresti ja probleemi kogu ulatust on isegi raske mõõta või hinnata ning me leidsime ka, et, et äh, jaotus, et äh, erinevate äh, toodete edasimüük on häiritud, aga kuidas just ja kui palju sõltub ekspordi struktuurist vastavas riigis ning me leidsime ka, et äh, kaubandusvoogude muutumine võib majanduskasvu mõjutada väga pikaajaliselt, äh, kuna kriisi ajal tehakse palju vähem investeeringuid. tegevusmeedete vallas leidsime me, et meie läbi viidud äh, uuring on väga kasulik neile, kes tahavad vaadata meetmete omavahelist sidusust meie kolleegid teistes rahvusvahelistes organisatsioonides on meie tööd äh, kiitnud ja üldiselt on kõik nõus, et, et iga inimene tahab, et teda kaitstaks äh, sellise kriisi eest, mis viimastel aastatel on ilmnenud ja mis äh, nii mõndagi inimest on puudutanud väga valusalt. me oleme leidnud, et sotsiaalkaitsemehhanismid, näiteks töötutoetuse maksmine või äh, sissetuleku ülekandemehhanism, mis on suunatud teatud rahvastikurühmale, et kõik need mehhanismid on väga tõhusad ja ei moonuta ausat konkurentsi. me oleme seisukohal, et nad on sidususe sõbralikud poliitilised instrumendid ja selliste meetmete all, äh, selliste meetmete puhul on muidugi vaja raha, kõikide meetmete kinnimaksmiseks on vaja raha ja seetõttu on vaja koguda ressursse. siis, kui toimub majanduskasv, headel aegadel tuleb koguda reserve. me oleme seda näinud oma töö jooksul väga mitmeid kordi, et riigieelarve satub löögi alla kohe, kui algab tugev kriis. kuid see, et headel aegadel tuleb koguda varusid, ei tähenda, et tuleks unarusse jätta sotsiaalkaitse kuna äh, siis, kui tekib uus kriis ja millalgi see ilmselt ikkagi tekib, on väga palju kasu headest ja toimivatest äh, sotsiaalhoolekandemehhanismidest, mis on ka väga sidususe sõbralikud äh, meetmed. suur aitäh ja ootame küsimusi! suur tänu! see oli <clears throat> ülimalt informatiivne. <clears throat> vabandan, et nii hilisel tunnil meil ei ole siin nii palju kohalolijaid, kui me tahtnuks, aga me seisame hea selle eest, et kõik saadikud saavad koopia teie ettekandest, see on väga kasulik. mul on paar sõnasoovi äh,. äh härra Koferati kõigepealt. Grazie president, volevo complimentarmi con eh, ma tänan. ma tahan avaldada tunnustust ILO-le selle fantastilise töö eest, mis nad on ära teinud. me saame siin mitte ainult häid väiteid ja argumente, aga ka arvandmeid, väga häid kasulikke elemente, mille peale tasub mõelda, millest on suur kasu. ja ma arvan, et tänu sellisele andmetele on võimalik ka mõned müüdid hajutada, mis on juba käibele läinud. erinevalt teistest te näitate, et tõesti kriis on tabanud kõiki maailma riike me kaldume arvama, et suured kriisid, ja antud juhul äh, sündis see maailma suurimal kapitalistlikul maal ja levis sealt edasi, et see puudutab ainult enamasti neid, kellel on sidemed USA-ga, aga see ei ole tõsi. isegi kõige nõrgemad riigid kannatasid hirmsasti. ja kõiki tabas kriis lõppkokkuvõttes. aga nagu te ütlesite, see kannatamine kriisi käes oli ka erinev erinevates riikides, aga paraku ka toibumise faasis jätkuvad probleemid ja me ei tea, kui suures ulatuses, nii et meil on vaja globaalset juhtimist. tähtis on need, et erinevused, mis kriisiga veel süvenesid, edasi ei süveneks nii et minu arvates on väga tähtis järgmine. kõigepealt ei tohi eh, eh, protektsionismi külvata. meil ei, meil on vaja reguleeritud turgu, aga sellel reguleeritud turel, turul Eh, peab tööjõule jälle naasma see väärtus, mis tal traditsiooniliselt on olnud. ja need, kes töötavad, eh, peavad saama selle töö eest tasu, mis ka neil inimväärse elu tagab. ja loomulikult siin sotsiaalkindlustus, keegi, keda ei kaitsta ühiskonnas eh, on kohe kõige nõrgem. ja eh, ilma sotsiaalse kaitseta on inimesel väga raske oma probleeme lahendada eh, ja siis astutaksegi selliseid drastilisi samme, nagu võetakse lapsed koolist ära või ei kasutata enam tervishoiuteenust. Ehm, mul oli väga huvitav kuulda teie eh, arvamusi ja arvestades praegust olukorda ja selle dünaamikat, kas äkki on võimalik kaubandus kaupades ja teenustes osas taastada, tuginedes eh, mitte praegusele mudelile, puhtkulutustele, vaid me peame võib-olla mõtlema kõige inimõigustele, lapse, laste tööjõu kuritarvitamisele, kollektiivsele esindatusele, fundamentaalsete õiguste kaitsmisele. kas mitte ei ole tulnud aeg hakata arutama sotsiaal- klauslit, mitte sellisel kujul, nagu see kümme aastat tagasi välja pakuti, aga eh, seostada see vastastikuse võrdväärse kohtlemise põhimõttega, vastastikusega kõige vaesemad riigid eh, peavad veenduma, et rikkad riigid lihtsalt ei ürita kõigest väest oma kaupu neile eksportida ka edaspidi. võib-olla siin vastastikust võrdväärset kohtlemist rakendada. kui te tahate vastuseid saada, siis vabandage väga, te peate väga lühidalt küsima. Jean Lambert, palun. ma tänan. ka minu jaoks oli kõik see väga huvitav ja see sotsiaalkaitse ja majanduse toibumine siin avanevad suured võimalused. kas teil on ka mingi jätkutegevus plaanitud, et näha, millised tagajärjed, tulemused kõigel sellel on, kui ühel hetkel majandus on jälle jalule saanud? ja kuidas siis pilt on erinevates sektorites? hämmastav oli see, et mõned riigid on niivõrd kannatanud, need kõige vaesemad on niivõrd kannatanud kriisist. kuidas nüüd neid toetada? eriti kui me mõtleme aastatuhande arengu eesmärkide saavutamise peale. Libeeria näide on just selline konkreetne näide, mida kaaluda. ja te ütlesite, et tuleb mõelda selle peale, kuidas Euroopa Liit pakub tuge ja toetust kõige vaesematele riikidele majanduskriisi ajal. et kas tegelikult peaks siin midagi muutma selle abi andmisel ja oli hämmastav see näide, mida te Libeeria kohta toite. et need pikaajalised mõjud, need pikemad tagajärjed, et praegu sõlmitakse mm, tehing sellepärast, et raha on kohe vaja ja lõppkokkuvõttes pikemas perspektiivis see annab tugeva tagasilöögi. mul on väga palju küsimusi, aga rohkem ma ei küsi. ma tänan, Jean. härra Serkas, palun. katsun võimalikult lühidalt rääkida suur tänu teile tehtud töö eest. tahtsin teile öelda, et me teeme omaalgatusliku raporti ning äh, äh, Richard Faber, kes on sotsialistist saadik, äh, keda ei ole praegu siin, ta oleks kindlasti väga huvitatud teie raportist ja me kavatseme koostada raporti just nimelt välisdimensiooni kohta, kuidas toetada teineteist mitte ainult ÜRO raames, vaid kuidas, kuidas teha nii, et Euroopa sotsiaalmudel eh, toimiks mitte ainult siin, vaid ka mujal, sest see on hea tavainimese jaoks, töötaja jaoks. me oleme kõik ju ühes paadis, eh, nii et suur aitäh teile veel kord. Eh, kuidas me saaksime terve selle raporti täiskujul kätte? Te rääkisite meile internetist, kuid kas on võimalik saada seda näiteks ka raportist või vabandust, raamatupoest? Yes, that would be awfully useful uh.... jah, see oleks väga kasulik. ja lõpetuseks annan jälle eh, härra Moreerale sõna. jah, tänan veel kord ja eh, minu tänusõnad autoritele. kolm märkust. see uuring tegelikult esitab eh, väljakutsed mõningatele ettekujutustele, mis puudutab kriisi mõju tööhõivele tihtipeale me kuuleme siin parlamendis ja mujalgi, et arenguriigid ja vähearenenud riigid, kes ei ole vastutavad olnud kriisi tekkimise eest, on tegelikult kõige rohkem kannatanud. aga äh, siin on teil tunnistusi selle kohta, et kõige rikkamad riigid olid tegelikult need, kes kõige rohkem kannatasid, näiteks tööhõive koha pealt. võrreldes Aasiaga näiteks äh, USA ja Euroopa on siin väga kannatanud. ja teine märkus on järgmine. Teie uuring tõestab, et kõige parem reageering kriisile tööhõive vallas töökohtade vähenemisele, palkade langusele on mitte protektsionism, mitte kunstlik töökohtade loomine administratiivsete meetmetega, vaid hoopis sotsiaalkaitsemeetmed, mis tagavad mõistliku sissetuleku kriisi ajal neile, kes kõige rohkem kannatavad. kolmandaks, jah, avatud kaubavahetus tähendab ka seda, et ollakse väga tundlikud kaubanduskriiside puhul ja need, kes ei kauple, neid ka kriis ei taba. aga teisest küljest ma usun kindlalt sellesse, et ajalugu on näidanud, et avatud kaubavahetuseta ei toimu kasvu ega töökohtade majanduskasvu. ma ei tea ühtegi riiki, kes saavutanuks jätkusuutliku kasvu ja töökohtade loomise ilma avatud turuna, nii et eh, kaubavahetuse ja arengu vahel ei ole vastuolu, vaid selge on see, et ilma kaubavahetuseta arengut ei ole igatahes need peavad käima käsikäes, tähtis on, et kaubavahetus muutuks arengu tähtsaks tugevaks hoovaks, töökohtade ja heaolu loomise hoovaks. ma tänan väga, väga lühidalt äh, annan sõna nüüd proua Marion Jansenile vastuseks, aga mul on kahju, et meil rohkem aega ei ole. enamik, kes me siin oleme, tahtnuks palju rohkem teid küsitleda ja teilt vastuseid saada. jah, ma tänan nende huvitavate küsimuste eest ma üritan teha lühidalt. <clears throat> Eh, alustan viimasest märkusest. jah, tõepoolest, see uuring on koostatud eh, selles vaimus, et väidetakse, et kauba, ava, kaubavahetus avaldab väga palju, avab võimalusi. Eh, me vaatasime oma uuringus aga ennekõike seda, kuidas kaubanduses tõusvat tulu maksimeerida Eh, kuidas vähendada eh, vastuvõtlikkust välisšokkidele ning kuidas eh, alles hoida üldsuse usaldus kaubavahetuse vastu. Need on peamised sõnumid sellest uurimusest. mina üheksa aastat olen töötanud WTO-s ja minu jaoks oli suht keerukas protektsionismi toetada seetõttu oma raportis. nüüd Äh, tulen tagasi esimeste küsimuste juurde. Äh, kas, et kõige rohkem kannatasid just ris-, rikkad riigid, aga neid tabas nimelt nii finantskriis otseselt kui ka kaubanduskriis, aga enamik arenguriike finantskriisist nii ei kannatanud. see, mis toimub arenguriikides, on meil teada tänu mm, arvudele, mis meie käsutuses on, aga paraku siiski paljude arenguriikide kohta informatsiooni napib. mõned arenguriigid nagu Libeeria, üheksakümmend kuni protsenti töökohtadest on mitteametlikud mustas majanduses. nii et me saame informatsiooni mitte ametlikust statistikast, vaid hoopis küsitlustest, arv, me teame, et osa perekondi kaotasid kaheksakümmend protsenti sissetulekutest, nad tõesti näevad kõvasti vaeva, et ellu jääda, aga need ei ole teaduslikud andmed, statistilised andmed ja väga raske on neid küsimusi analüüsida selliste riikide puhul. nüüd rahvusvaheline üldsus, ILO saab aidata sellega, et üritab rohkem koguda informatsiooni mm, nii, et toetab paremate andmed kogumist nendes riikides, mitte ainult töökohtade kvaliteedi kohta, vaid ka palkade kohta kas on tulnud aeg aktiivsemalt töötada äh, selle kallal, et äh, kaubanduse kaudu edendada mitte ainult töökohti, vaid ka häid töökohti, kas ei ole aeg tulnud mitte sotsiaalklauslite arutamise jaoks? Äh, seda ma ei oska teile ise öelda, aga ma võin teile öelda, mida ILO selles vaimus teeb. ILO hiljuti sai ÜRO mm, kaubanduse ja produktiivsuse suutlikkuse klastri liikmeks ning see koondab neid ameteid, kes tegelevad ähm, kaubanduse suutlikkuse projektide kallal. Äh, ja on olemas mm, selline programm ähm, abi kaubavahenduse suutlikkuse tõstmiseks, Aid for Trade ÜRO-s. sellega aidatakse riike konkurentsivõimelisemaks muuta muutuda ja samas pööratakse tähelepanu töötingimustele ekspordisektoris ning aidatakse riike eksporti äh, parandada. nii et konkurentsivõime ekspordi vallas, aga samas tuleb maksta töötajatele häid palku ja luua häid töökohti. nii et nendes kahes valdkonnas me töötame äh, oskused ja kuidas olla konkurentsivõimeline ja pakkuda häid töötingimusi ja tihtipeale produktiivsus hoopis kasvab siis, kui töökohad on paremad, teenuste kvaliteet kasvab. veel üks valdkond, kus me töötame, on aidata riikidel mitmekesistada oma majandust ja eksporti, sest nii on nad vähem tundlikud šokkide puhul. ja jälle doonorriigid toetavad meid selles meie taotluses ILO aitab neid riike vähem tundlikuks muutuda välisšokkide suhtes. ja veel üks valdkond, kus ILO töötab, on äh, sotsiaalkaitse. Äh, aitame riikidel sotsiaalkaitset pakkuda, meil on oskusteadmised olemas ILO-s, kuidas seda ähm, suutlikkust sotsiaalkaitse vallas tugevdada, suurendada, kuidas eh, luua sotsiaalkaitsesüsteeme, mis tõesti toimivad, riigiti on ju need süsteemid väga erinevad. toetada igasuguseid algatusi selles vallas. ja see on väga teretulnud tegevus. nüüd eh, muud projektid. meil on üks ühisprojekt WTO-ga, mida rahastab Rahvusvaheline Kaubanduskoda ja see puudutab uuringut, kus käsitletakse globaliseerumist sellest vaatevinklist, et muuta see eh, sotsiaalselt jätkusuutlikuks. me räägime seal ka töökohtade loomisest, volatiilsusest, tööhõivega seonduvast ja seda projekti veavad kaks organisatsiooni. jälle, sisu on selles, kuidas kaubandus panna töötama tõesti kõikide äh, jaoks. mul on kolm-neli koopiat sellest raamatust, õige pea ilmub ta ka müüki äh, nii interneti kaudu kui ka raamatupoodides äh,. nii et praegu meie varud kuskil India ja Genfi vahel äh,, me ei tea, kus nad praegu asuvad, aga me, sest me kasutasime tõesti sellist globaalset ahelat selle raamatu väljaandmiseks mm, ma tänan, see kõik on väga huvitav. kindlasti on tohutult veel küsimusi äh, nüüd peale meie üritust, võib-olla tulete kunagi veel tagasi. igatahes ma vabandan, ma pean nüüd otsad kokku võtma. ma tänan teid väga, proua Jansen ja härra Moreira, tänan ka teid väga. ja homme hommikul me kohtume jälle ning alustame sellega, et arutame tööhõive võimaluste arendamist säästva majanduse raames ja proua Schörteri raportist.